Good afternoon, colleagues. Um, we will begin. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. alustame kohe, kinnitame päevakorra, kui kellelgi pole proteste, siis on see kinnitatud. mul on paar kiiret äh, juhataja teadaannet, kõigepealt keeled. Horvaatia ja iiri keelde meil täna tõlget ei ole olemas ja rohkem mul teadaandeid ei olegi. nii et ma teen veel ühe isikliku avalduse minu assistent, kes on kuus aastat äh, mind siin saatnud, töötab täna viimast päeva parlamendis ja tahan teda tänada tehtud töö eest, ta istub seal taga. nii et suur tänu kogu tehtud töö ja nõu eest äh, selle komisjoni heaks, aitäh! Thank you very much, colleagues um, and also in that spirit I just aitäh, kolleegid, siis teen veel ühe teadaande, me siin panime numbreid kokku, ma tean, et eelmisel nädalal paljud käisid hääletusel ja suur-suur tänu nendele, kes täna siia tulid, aga ka teistele, kes ei ole tulnud, et meil tõesti õnnestus toetada äh, juhatuse kolleegide raportit. tahan lihtsalt mainida veel, et eelmisel nädalal ma mainisin kolmepoolseid läbirääkimisi, mis on kohe lõppemas või veel ka lõpetamata Te olete käinud äh, kokku neljakümnel libe komisjoni koosolekul viimasel kalendriaastal, seda on rohkem kui ükskõik millise teise komisjoni puhul, ehk et meie komisjon on teinud rohkem kui ükskõik millise, milline teine komisjon. ja me tegeleme ka muidugi väga paljude probleemidega ja suur tänu teile selle eest, te olete tõesti vapralt vastu pidanud. see ei ole tegelikult äh, siin lihtsalt äh, numbrite kokkulugemise küsimus, et me oleme parimad, jah, isegi kui oleme. jah, teeme siin väikse pausi. see küsimus puudutab tegelikult ka meie külalisi, kelle juurde kohe pöördun, aga me kolmepoolsetel läbirääkimistel tõesti nägime väga palju äh, sõpru, kes on tegelenud õigusloomeste projektidega, mis on aastaid olnud juba laual ja suur tänu tõesti ka assistentidele ja variraportööride assistentidele ja liikmetele ka äh, liikmete assistentidele, kes on aidanud neid õigusloomelisi projekte edasi viia aktiivsemalt kui ükskõik millises teises komisjonis ja me oleme seda teinud ka siseküsimuste surve all, pagulaskriis, julgeolekuprobleemid äh, ja meie komisjon pidi nendele kõikidele siis muidugi ka reageerima. nii et selles mõttes tõesti on tehtud väga suur saavutus viimastel aastatel ja suur-suur tänu teile nende eest. siis ka informatsiooni ja isikuandmete konverents, ähm, see oli suurepärane ja me muidugi jätkame ka õigusloomelist tööd nendes küsimustes, nii et suur tänu, kallid kolleegid, kõikide nende saavutuste eest eelmisel aastal. nii et äh, suur tänu, et olete ka täna siin kohal, sest muidu poleks te kuulnudki, mida mul teile öelda on. ja see kõik äh, sobitub nüüd hästi ka sellega, mis on meil järgmise päevakorrapunktina kirjas, selleks on Euroopa Liidu eesistujariigi Luksemburgi järeldused justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ja ma annan jällegi, noh mitte siiski jällegi, aga tõesti suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on kolmepoolsetel läbirääkimistel osalenud ja kes on olnud kaasatud sellesse protsessi, mulle tundub, et keegi selgitas mulle, et Luksemburgi eesistujariik, sina vist, Etienne, tegid seda, et äh, tegemist oli tõesti äh, pika maratoniga ja Luksemburg eesistujariigina on väga palju tööd panustanud äh, ja tegemist on väikese riigiga, nähti väga palju vaeva õigusloomeliste projektide kallal ja te tõesti pidime, pidite reageerima ka kõige raskematele küsimustele, millega Euroopa Liit on pidanud tegelema ja te tegite seda väga edukalt. me kohe kuuleme ka sellest ja räägime siis parlamendiliikmetega sellest ka üksikasjalikumalt, aga minu poolt suur-suur tänu kogu tehtud töö eest, nii et me alustame arvamuste vahetust ja kes ei tea, siis esimesena saab sõna Etienne Schneider, asepeaminister ja sisejulgeolekuminister Luksemburgist. kohal on ka Jean Asselborn, kes on sisserände ja varjupaigaminister ja ka Felix Braas, kes on justiitsminister. meil on väga hea meel, et te kõik olete täna kohal. nüüd praktiliselt, kuidas seda kõike korraldada? saan aru, et Jean, sa pead väga kiiresti ära minema, nii et ma annaksin sõna kõigepealt sulle, siis kuulame ära küsimused sinule see puudutab siis kõik sisserände ja varjupaiga küsimusi ja siis anname edasi sõna kolleegidele, kui olete nõus ja ma tean, et valitsustevaheline kohtumine toimub kohe. nii et kõigepealt siis Sean Asselborn, sisserände ja varjupaigaminister, palun. aitäh, härra esimees kallid Euroopa Parlamendi liikmed, meie eesistumise algusest peale teadsite te kõik, et Euroopa Liit seisab silmitsi rändekriisiga, mis on enneolematu ja äh, draama, tragöödia, mis sellega on kaasnenud, olukorra keerulisus äh, oli tõesti äh, enneolematu. olime silmitsi raske olukorraga, tuli reageerida kiiresti ja me püüdsimegi seda teha. meie eesistumise ajal tegime äh, algustööd integreeritud Äh, varjupaiga, piiride ja rändetemaatika töö äh, jaoks äh, katsusime paketi no, läheneda piiride, välispiire raketes siseterritooriumi arvesse võttes terviklähenemine on see, mida meil on vaja kogu meie eesistumise ajal. püüdsime kanda hoolt selle eest, et meie põhiväärtused, solidaarsus ning vastutustundelisus jääksid meie poliitika alustaladeks ka edaspidi. Need väärtused aga pidid ka väljenduma konkreetsetes tegevustes, iseäranis, mis puudutab inimeste vastuvõtmist, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. me saavutasime kokkuleppe ümberpaigutamise osas Euroopa Liidu siseselt ning ümberasustamise küsimuses Euroopa Liidust väljaspoolt tulevatele pagulastele kokkuleppele jõudmine oli äärmiselt keeruline, seda teate te isegi, aga kuna meil oli tihe koostöö Euroopa Parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmetega, teid tänan selle eest, õnnestus meil saavutada äh, kokkulepe saja äh, äh, saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamine ja veel terve rea inimeste ümberasustamine. nüüd me oleme seda ellu viimas, pingutused pole olnud piisavad me ootame nüüd kannatamatult edasisi arenguid, kriisikeskuste kontseptsioon oli olnud väga abstraktne, alustasime selle elluviimist, elluviimise algust ning kui hotspotide kontseptsioon on veel üsna abstraktne, siis Itaalias ja Kreekas see juba toimib üha paremini ja äh, väga palju on jäänud äh, kriisikeskuste ja ümberpaigutamise osas ära teha, aga palju on ka juba tehtud, oleme käinud ka koha peal. see, mis oleme vaadanud, mis on vastuvõetamatu, on see, et mõned tahavad oma kohustustest loobuda, selline solidaarsuse puudumine õõnestab meie põhiväärtusi. mis puudutab ümberasustamisi, siis varem oli see õiguspärane viis äh, ainult mõningates liikmesriikides, nüüd on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ning assotsieerunud riigid nagu Šveits, äh, Island, Norra, Liechtenstein samuti valmis äh, koostööd tegema selles, selle eesmärgi nimel ja ümberasustamine on võib-olla suurepärane Euroopa Liitu sisestamise, sisenemise õiguspärane viis, see võib-olla annab jätkusuutlikud perspektiivi inimestele, kes vajavad ning aitab ka neid inimesi, kes võtavad, neid riike, kes võtavad vastu pagulasi. Hum-, samuti on meil paigas humanitaartoetus Türgi jaoks ja me ei tahaks samas tekitada piirkonnas sekundaarseid liikumisi tulevikus, ma mõtlen samuti, et ümberpaigustamise, ümberasustamise pa-, paigutamised, pingutused peavad olema säästlikud, tulevikule suunatud ja me ei taha seda, et äh, mõningatel riikidel oleks liiga suur koorem, äh, seetõttu meie eesistuja on suurendanud oma koostööd äh, finants, materiaalsel ning operatiivsetel tasandil kolmandate riikidega, kes, keda ränne puudutab. ja viimase kuue kuu jooksul on eesistuja püüdnud teha koostööd Aafrika mandriga, Valetti kohtumine, novembrikuus me püüdsime mobiliseerida kohalikke vahendeid ja Balkani riigid samuti mm, ning Lähis-Ida. meenutagem kaheksandat oktoobrit, kui toimis Vahemere äh, ning Lääne-Balkani, äh, Vahemere idapoole vahe ja Lääne-Balkani äh, marsruudi konverents, aga koostöö peaks olema veel tugevam kui varem deklaratsioonid on vastu võetud, äh, tegevuskavad on vastu võetud, kuid need ei tohi jääda ainult sõnadeks. oluline on see, et äh, need plaanid äh, rakenduksid konkreetsete tegevustena ning mõjutaksid olukorda koha peal. Euroopa Liit peab vastu võtma need, kes vajavad kaitset, selles pole vähimatki kahtlust. Euroopa Liit peab kaitsma ka oma piire ning kahjuks saatma tagasi need, äh, kes ei vaja rahvusvahelist äh, kaitset. ja samal ajal, et vältida ebaseaduslikku rännet, peaksime me äh, toetama seaduslikku rännet. igasugune varjupäeva, varjupaigapoliitika peab olema ühtlustatud ja usaldusväärne ning selles peab olema ka tõhusa tagasisaatmise elemente praegusel hetkel oleme suure surve all ning see on selles surveolukorras äh, möödapääsmatu, seetõttu on ka eesistuja võtnud vastu äh, järeldused, mis on äh, eesmärgipärased ja tõhusad ning aitavad tagu, tagasipöördumisprotsessi lihtsustada. Itaalias ja Kreekas on tekkinud praegu ummikud mitte tagasisaatavatest inimestest ja turvaliste päritoluriikide nimekirja paikapanemine aitab võib-olla seda protsessi ka tõhusamaks muuta ja selles protsessis on oluline roll täita ka Frontexil. suur tänu komisjonile eelmise nädala ettepaneku eest selles kontekstis. me kavatseme Schengeni agiid tugevdada ning äh, välispiiride haldamisega tegeleda rohkem ühiselt. vähem suveräänsust liikmesriigi tasandil, rohkem äh, ühist vastutust peaks aitama meil ülesannete kõrgusele tõusta. komisjon kavatseb ära kasutada ära kõik äh, võimalused, mis äh, on äh, olukorra kontrollimiseks ning Schengeni mehhanismi tugevdamiseks. Euroopa Komisjon on hinnanud, et liikmesriikide otsused piirikontrollide sisseviimiseks Euroopa Liidu siseselt olid õigustatud ja seda avaliku korra ning sisejulgeoleku kaitse eesmärkidel kuuekuuline äh, maksimumperiood on äh, Saksamaa ja, ja Austria jaoks juba täitumas, õige äh, pea ka Norra ja Rootsi jaoks, kui me peaksime, nüüd peaks Euroopa raamistik mängu tulema. mina ei ole, mina ei toeta sisepiiride kontrolle, absoluutselt mitte, otse vastupidi. aga liikmesriikide otsused pii-, sisepiiridel kontrollid uuesti sisse viia rändekriisi äh, raamistikus äh, ilma Euroopa tasandi koostöö poole püüdlemata on vastutustundeta ja seetõttu peame me keskenduma äh, kiiresti välispiiride olukorrale. välispiiride kontroll, äh, seda peaks saatma ka seaduspäraste sissepääsuvõimaluste suurendamine Luksemburg äh, eesistuja on püüdnud äh, lõpule viia läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, mis võimaldab paremat koostööd teadlastel ja, ja üliõpilastel äh, kolmandate riikidelt. ja meie piirikontrollide ettepanek, seda tuleb tugevdada äh, äh, ning meil peaks olema avatud rändepoliitika, kuid kontrollitud rändepoliitika, kus austatakse varjupaiga eeskirju ning Schengeni akiid. varjupaigaõigus peab kehtima ühtlaselt kõikide jaoks, meil, meil on ühtlustatud äh, eeskirjad selles valdkonnas ning sotsiaaltoetused, juurdepääs tööturule, juurdepääs haridusele peavad olema tagatud. ja ainult ühistest eeskirjadest ei piisa, meil peab olema ka ühtlane äh, rakendamine. meil on vaja ühtlustamist otsustamise tasandil ja ka äh, kohtu reguleerimisala äh, tasandil. meil oleks vaja süsteemi, mis on paigas näiteks patendiõiguses ma paluksin, et te oleksite ambitsioonikamad Euroopa rändepoliitikat kujundades. räägiksin äh, nüüd veel ühest teemast, mis on Euroopa Parlamendile ja ka Luksemburgi eesistujale südamelähendana olnud, õigusriigi põhimõte. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembril Itaalia eesistumisel äh, nõukogu ning liikmesriigid võtsid vastu oma järeldused, milles lubasid iga-aastast sealt äh, dialoogi pidada, et õigusriigi põhimõtet äh, aus pidada Euroopa Liidus. seitsmeteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist äh, Euroopa Liit Euroopa Liidu liikmesriigid ning Luksemburgi eesistuja viisid läbi esimese poliitilise dialoogi õigusriigi põhimõtete austamise teemal. selles osalesid kõik liikmesriigid ning tuletan meelde, et lähtuvalt Euroopa Liidu lepingu artiklist number kaks on õigusriigi põhimõte üks põhiväärtusi, millele on meie Euroopa Liit üles ehitatud. ja nõukogul on oma vastutus, et õigusriigi põhimõtet Euroopa Liidus austatakse eesistuja pidas vajalikuks kanda hoolt selle eest, et poliitiline arutelu toimuks objekt-, objektiivses, mittediskrimineerivas ning võrdse kohtlemine, kohtlemise vaimus. Luksemburgi eesistujal on hea meel, et arvamuste vahetus oli õiglane ja esimese poliitilise arutelu jooksul olid liikmesriikidel võimalus tutvustada häid tavasid ning rääkida oma väljakutsetest liikmesriikide tasandil. arvamuste vahetus oli viljakas ning liikmesriigid osalesid aktiivselt, võtsid sõna, et jagada oma riiklikke kogemusi. ja nõukogus toimus õigusriigi teemaline arvamuste vahetus äh, digitaalajastul ning äh, kõik äh, rõhutasid, et õigusriigi põhimõtteid tuleb austada ka digitaalset ühtset turgu arendades. eesistuja tegi ettepaneku põhjalikumalt uurida erinevaid võtmeteemasid selles kontekstis, näiteks sõnavabadus, interneti haldamine ja andmekaitse ning küberjulgeolek. Luksemburgi eesistuja peab teatama, et et poliitilist dialoogi hindasid kõrgelt kõik liikmesriigid ja see arvamusvahetus võimaldas meil paremini määratleda, kuidas teha paremat koostööd liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandi vahel. Euroopa tegemist ei olnud mitte lihtsalt abstraktse teemaga, meie õigussüsteem peab toimuma, toimima. kõik äh, katsed meediavabadust lämmatada on Euroopa põhiõigustega vastuolus. aluslepingud on selles osas üsna selgesõnalised äh, ja seda Kopenhaageni reeglite osas samuti. Euroopa Liidu institutsioonid äh, peavad igasugused rikkumised selles valdkonnas rangelt hukka mõistma seda tuleb teha Euroopa Liidu äh, siseselt samuti, et õigusriigi põhimõte äh, jääks jõusse. pärast terroriatakke, mis toimusid paar päeva enne nõukogu kohtumist, tõid äh, ette, tulid päevakorda ka terrorismivastase võitluse ning õigusriigi põhimõtte suhted terrorismivastase võitluse käigus tuleb austada Euroopa Liidu põhiväärtusi, sealhulgas ka õigusriigi põhimõtet, paremini tuleb korraldada ka äh, põhiõiguste kaitset ning äh, võrdsuse edendamist. see poliitiline arutelu oli konstruktiivne ning liikmesriigid võtsid endale kohustuseks õigusriigi põhi äh, põhimõtet austada ning suhtuda enda tegevusse kriitiliselt, aga olen teadlik sellest, et esimene dialoog on ainult esimene sammukene. viimase aja arengud mõningates liikmesriikides on olnud sellised, et äh, olen veendunud, et peame äh, õigusriigi põhimõtte austamist Euroopa Liidus äh, veelgi tugevamalt rõhutama. Euroopa Parlament võttis viieteistkümnendal detsembril vastu oma resolutsiooni ettepaneku Ungari kohta ning äh, ootan huviga ka Euroopa Parlamendi äh, arutelu Poola teemal. president äh, Schulz lükkas selle edasi jaanuarikuisse täiskogu osaistungjärku. aitäh! Uh, suur tänu selle eest! Teie Äh, lahkel loal on meil nüüd seitseteist kolleegi, kes soovivad saada sõna. paljud äh, kolleegidest kindlasti soovivad lisaks äh, rändeküsimustele esitada küsi-, esitada ka liitküsimusi, mis puudutavad ka teie kolleege. et Jan lubas rääkida umbes seitse minutit ja ka Philipp, kuid kõigepealt küsimused meie kolleegile, kes peab lahkuma. niisiis äh, võite esitada küsimusi kõik, kõigile kolmele, kuid äh, kõigepealt äh, saavad sõna teised suur tänu, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel teile tutvustada meie Euroopa meie Luksemburgi eesistuja tehtud tööd julgeoleku valdkonnas ning terrorismi valdkonnas kaks äh, olulist sündmust äh, varjutasid meie äh, eesistumist, Talisi rünnak kahekümne esimesel augustil ja kolmeteistkümnenda novembri sündmused Pariisis. Need traagilised sündmused näitasid, et me peame ühiselt tegutsema, et oleks tagatud meie austu-, vabaduste austamine ja proportsionaalsuse põhimõte. me oleme saanud, saavutanud palju Euroopa Parlamendi toetu-, toetusel, Euroopa Parlament on olnud meie äh, kaasõiguslooja ning Euroopa Komisjongi on oma algatusvõimega äh, kaasa aidanud sellele protsessile. viieteistkümnendal juulil, kui ma pöördusin teie poole, siis äh, mainisite, et oleme jõudnud paljudes valdkondades ristteele. me peame, meil on vaja uut sisejulgeoleku strateegiat kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani ja meil oli kaks olulist äh, õigusloome toimikut, Europol ning äh, broneeringu infodirektiiv. me soovisime äh, ka terrorismivastast võitlust ning välisvõitlejate vastast võitlust ning äh, tulirelvade ebaseadusliku kaubanduse vastast võitlust äh, valdkondadena edendunud. me oleme kõikides valdkondades äh, nii mõndagi saavutanud. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma võin uhkusega öelda, et oleme saavutanud edu kõikides nendes valdkondades. räägin mõningatest asjaoludest ka üksikasjalikumalt mis puudutab terrorismivastast võitlust, siis see oli meie jaoks väga tähtis prioriteet meie eesistumise aja välisvastast, välisvõitlejate vastase võitluse valdkonnas Euroopa Liit ei suutnud hallata välisvõitlejate liikumist konfliktitsoonidest siia tagasi. meie ühiseid pingutusi tuleb seega suurendada, tõde, tõdesime me peame rohkem kui kunagi varem tegutsema mitmel rindel, peame kandma hoolt selle eest, et inimesed ei lähe äh, konfliktipiirkondadesse, äh, see on üks võimalus, samuti tuleb võidelda radikaliseerumise vastu ning pidada dialoogi kolmandate riikidega. me peame ka äh, töötama nende inimeste kallal, kes tulevad konfliktipiirkondadest tagasi, me peame tegelema nendega uurimismeetmeid kasutades äh, ja nii edasi. kolmandaks peame me ka jälgima äh, tulirelvade liikumist ning äh, selliste terroristlike tegemiste rahastamist, rahade liikumist ning ära hoidma potentsiaalsete terroristide värbamist. kahekümnendal novembril kaks tuhat viisteist korraldas eesistuja äh, sise- ja justiitsküsimuste nõukogu, äh, mis on, oli ka pühendatud just sellele teemale, räägiti operatiivsetest kiireloomulistest meetmetest, mida saab rakendada kiiresti. ja juba on need meetmed ka vilja kandnud. nõukogu rõhutas, et broneeringuinfo direktiiv tuleb kiiresti lõpule viia ja neljandal detsembril saavutati nõukogus poliitiline üksmeel ühisteksti üle, mille üle hääletati ka libekomisjonis ning võeti, see võeti äh, suure enamusega vastu. suur tänu teile! see uus töövahend, kui see jõustub, võimaldab meil paremini võidelda terrorismi vastu ning äh, tõsise kuritegevuse vastu. meil on tõhus ja tõh- ja tasakaalustatud tekst ministrid on teinud oma ühisdeklaratsiooni ning äh, on valmis kasutama äh, seda vahendit, äh, mis on neile pakutud andmete kogumiseks ühenduse siseselt ja nii, nagu Euroopa Parlament nõudis, tuleb arvesse võtta ka teisi majandusüksusi ja nende vajadusi. oktoobris kaks tuhat viisteist võeti vastu tulirelvade kohta järeldused väga ambitsioonikad selleks, et takistada ebaseaduslikku tulirelvadega kauplemist. nõukogu kutsus komisjoni üles pakkuma, tegema ettepanekud äh, tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise miinimumstandardite äh, kohta. Äh, seda on tehtud, see on tõesti suur samm edasi nõukogu kutsus komisjoniga üles kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses tegema ettepanekut tulirelvade direktiivi ümbersõnastatud versiooni kohta. ja novembris samuti komisjon tutvustas oma ettepanekut direktiivi kohta ning eesistuja alustas nõukogus kohe kiiresti tööd selle kallal, et Hollandi eesistumise ajal juba selle ülevaatamise tööga ühele poole jõutaks. see on tõesti suur edusamm. meil on ka au teatada, et komisjon tutvustas ka oma tegevuskava tulirelvade ning lõhkeainete transpordi kohta ning kauplemise kohta, mis on nüüd samuti nõukogus juba töös. oluline etapp terrorismivastases võitluses on ka välispiiride tugevam kontroll, selles vallas on tehtud ka ära palju tööd. nüüd soovitakse varasemast paremini kasutada olemasolevaid töövahendeid. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsiks teeb komisjon oma ettepaneku selle kohta, kuidas välispiiride kontrolli uuendada, kasutades paremini ära uue tehnoloogia võimalusi. eesistuja kutsus üles komisjoni äh, kasut-, kaaluma e-piiride ka seotud võimalusi ning äh, äh, Schengeni äh, koodeksit, artiklit seitse punkt kaks. see ettepanek toob kaasa süstemaatilise isikutuvastuskontrolli piiridel, reisidokumentide kontrolli ning tõhusama kontrolli inimeste üle, kes võivad kujutada ohtu meie sisejulgeolekule. paar sõna ka infovahetuse kohta liikmesriikide vahel ja Europoliga, see on samuti üks valdkond ähm, terrorismivastases võitluses, mille kallal eesistuja on tööd teinud. siin on kaks alavaldkonda, kõigepealt politsei- ja justiitsvaldkonna koostöö Europoli kaudu ning teiseks äh, luureüksuste koostöö mis puudutab andmevahetust, siis äh, olemasolevaid vahendeid tuleb kasutada süstemaatiliselt ja paremini, eriti mis puudutab välisvõitlejaid, äh, potentsiaalseid terroriste Schengeni infosüsteemis, äh, samuti tuleb tagada erinevate andmebaaside koostalitusvõime ning Euroop-, Europoli koostööd tuleb toetada. Europoli roll on suurem kui varem viimaste kuude jooksul on saavutatud palju, iseäranis, äh, mis puudutab äh, süstemaatilist äh, Schengeni infosüsteemi kasutamist. Luksemburgi eesistumise ajal viisime me läbi analüüsi selle kohta, kuidas liikmesriigid kasutavad olemasolevaid töövahendeid. komisjon jätkab selle analüüsi läbiviimist, mille lõpptulemused esitatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning seejärel tulevad ka konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas andmevahetust liikmesriikide vahel ja Europoliga parandada. eesistuja tahab parendada ka liikmesriikide luureüksuste vahelist koostööd. andmevahetus luureüksuste tasandil on loomulikult piiratud Äh, ning peab austama ka isikuandmete kaitset. Äh, isikuandmekaitse, äh, isikuandmete kaitse eeskirjad võivad liikmesriigiti olla pisut erinevad. ja erinevad menetlused võivad mõnikord andmevahetuse protsessi aeglustada. ehkki selline info ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, nõudis nõukogu, et komisjon teeks oma ettepaneku kahepoolse koostöö raamistiku kohta, seda tehti. terrorismivastane töö, vastase võitluse töörühm äh, Euroopa Liidus ja Norra ja Šveitsi võtsid endale kohustuseks andmete vahendamise platvormi koostamise tuhande kuueteistkümnendal aastal, et infot saaks vahetada võimalikult põhjalikult ja kiiresti veel üks suuri saavutusi meie eesistuja jaoks oli Europoli uue määruse vastuvõtmine koostöös Euroopa Parlamendiga. meie eesmärgiks oli, nagu ma juba juulis ütlesin, pakkuda Europolile tugev õiguslik alus, et liikmesriigid saaksid seda põhi, seda paremini ära kasutada, samal ajal austades lähimuspõhimõtet. ja ma võin siin öelda, et selle ülesande me ka saavutasime meie eesmärgiks oli uuendada ka Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegiat kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, meie eesistuja oli tõesti silmitsi äh, suurte väljakutsetega. ja kui meil õnnestus olla väljakutsete kõrgusel, siis äh, mitte ainult tänu sellele, et äh, nägime ise kõvasti vaeva, vaid äh, me peame nende saavutuste eest tänama ka äh, meie partnereid Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni. Need õnnestumised ei ole mitte ainult meie õnnestumised, mitte ainult meie saavutused, vaid ka teie saavutused, äh, suur tänu viimase poole aasta töö eest! suur tänu, nüüd härra Felix Brasman, teie kord. suur tänu! Claude, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt suur tänu teile, suur tänu äh, kõigepealt teile, härra esimees, suur tänu kõikidele Kodanikuvabaduste komisjoni liikmetele, meie koostöö oli hiire, äh, hiilgav ja suurepärane viimase poole aasta jooksul, suur tänu ka teie meeskonnale, teie ja libekomisjoni sekretäriaadile, ilma koostööta ei oleks see töö olnud võimalik. iseäranis sooviksin tänada kõiki raportööre teie komisjonist, proua Kriisbeck, proua Kinitše, proua Lauristin ja Jan-Philipp Albrecht, kes on teinud ära muljetavaldava töö. meil oli väga tihe koostöö ning äh, tänu sellele koostööle oleme me saavutanud kokkulepped äh, mõnikord äh, vähemalt viies valdkonnas, kust kolm kuulusid libekomisjoni pädevusse ja kaks kuulusid jurikomisjoni pädevusse ning äh, me käsitlesime seda Justiits- ja Siseministeeriumite nõukogus. andmekaitse valdkonnas äh, hea saavut-, äh, tasakaalu saavutamine oli kõige tähtsam eesmärk meil. meil õnnestus jõuda reguleeriva raamistikuni, mis on äh, Äh, vettpidav tuleviku jaoks äh, ja äh, tagab meie kodanikele õiguste kaitse meie digitaalses ühiskonnas ning selline raamistik vähendab ohte meie eraelu puutumatusele. me samal ajal oleme kaitsnud Euroopa Liidu majandushuve ning tugevdame konkurentsivõimet, Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma tasandil ja kandes samal ajal hoolt selle eest, et meie andmed oleksid kaitstud. direktiivi valdkonnas oleme saavutanud üldise kokkuleppe äh, justiits- ja siseküsimuste nõukogus äh, juba novembris ja seejärel asusime kokkuleppe arutelude juurde teiega. meil on äh, suurem, parem koostöö selle tulemusena õiguskaitseorganite vahel ning andmekaitse põhimõtteid rakendatakse liikmesriigi tasandil ning ka üleselt äh, ja politsei ning äh, kohtuorganite vahel on äh, selle tulemusena parem ning kindlam infovahetus kui varem. Pariisi traagilised sündmused näitavad, kui vajalik see on, et politsei ja kohtuorganid saaksid kasutada ära neid vahendeid, mis on nende kasutuses ning et nad kasutaksid neid tulevikus paremini kui siiani seda on rõhutanud kõik institutsioonid, uuenduslik tegemine on olnud vajalik ning tulemus vastab loodetavasti nii kodanike ootustele, kuid võtab arvesse ka digitaalmajanduse ettevõtete vajadusi. mis puudutab karistusõigustikku, siis me oleksime võinud saavutada kokkuleppe ka äh, süütuse presumptsiooni direktiivi valdkonnas ja siin me räägime laste õigustest ning äh, meie saavutused olid samuti menetlused, me oleme liikmesriikide protseduuriõigust, menetlusõigust äh, lähendanud, et parandada vastastikust us-, usaldust, see oli hädavajalik sellepärast, et äh, üha rohkem me peame õig-, kohtuotsuseid vastastikku tunnistama ning seetõttu peame kandma hoolt selle eest, et langetatud otsused oleksid kvaliteetsed ning ühtlustatud menetlus on seejuures möödapääsmatu. tänu teie raportöörile, proua Kriisbek ja Genetše, Äh, oleme teinud ära suure töö selle direktiivi valdkonnas. see direktiiv võib-olla ei leidnud suurt kajastamist avalikkuse ees ja ajalehtedes, kuid äh, meie ühise justiitsvaldkonna ülesehitamise valdkonnas on see hädavajalik. läbirääkimised veel kestavad ja nõukogu ja parlament peavad edasi tööd jätkama. loodetavasti arutelud jõuavad kokkuleppele järgmisel aastal. psühhoaktiivsete ainete koostöö on ka saavutanud, selles koostöös on ka samuti palju saavutatud Euroopa prokuratuuri loomine jällegi oluline määrus, Luksemburgi eesistuja saavutas palju ning äh, meil õnnestus nõukogus saavutada oluliste artiklite suur toetus, et see prokuratuur hakkaks toimima tulevikus, pädevus, pädevuste rakendamine, äh, piiriülesed uurimised ja, ja, ja uurimiste läbiviimine. ja siis äh, oluliste artiklite valdkonnas oleme nõus, oleme veendunud, et tõhus, tugev ning sõltumatu prokuratuur sünnib õige pea. sellega on seotud ka Euroopa Liidu finantsõiguste äh, vastaste pettuste äh, alane töö, meil on olnud pikaajalised ning rasked arutelud äh, selles valdkonnas ning oleme püüdnud kaasata sellesse direktiivi ka käibemaksu. Eurojusti valdkonnas ei ole saavutanud me edu määruse osas Euroopa Parlamendil puudub veel seisukoht selles valdkonnas, selleks et tugevda terror, tugevdada terrorismi vastast võitlust, võttis eesistuja vastu oma järeldused, et radikaliseerimist karistada äh, karistusõiguslikult ja samuti äh, vägivaldset äärmuslikkust. see oli üks osa ennetavast tööst selleks, et rändeküsimust käsitleda justiidilises, äh, justiitsvaldkonnas oleme rõhutanud justiitsorganite vahelist koostööd ning ksenofoobia vahelist võitlust. selline võ koostöö justiitsorganite vahel on äh, hädavajalik äh, ning samuti tuleb teha koostööd selleks, et äh, leida vihakõne internetist. vihakõne internetis ei ole aktsepteeritav ka virtuaalmaailmas, ehkki mõned paistavad nii arvavat, meil on vaja strateegiat, et sotsiaalvõrgustikust sellised vihal õhutavad sõnumid kõrvaldada ning äh, ka justiitsorganid kasutaksid äh, nende käsutuses olevaid vahendeid selle vastu võitlemiseks, need on kõikides liikmesriikides olenevad. me peame andma äh, justiitsorganitele vahendid digitaalmaailma väljakutsetega toimetulemiseks, me oleme sellest rääkinud ka nõukogus ning see on üks meie prioriteettöövaldkonda. meie arutelud äh, rääkisid andmete kaitsest ka telekommunikatsiooni valdkonnas. Nad olid väga olulised ja, ja konstruktiivsed arutelud kaheksanda aprilli otsus Euroopa kohtult eeldab, et meil oleksid selged eeskärgi e-, e, e, e, eeskirjad selle kohta, mida tuleb arvesse võtta igasugustes õigusloomelistes ettepanekutes tulevikus. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, veel kord suur tänu koostöö eest viimase kuue kuu jooksul või rohkem viimase nelja ja poole kuu jooksul võib-olla. suur tänu teile! Um, jah, tundub, et Äh, seitse minutit täpselt. nagu ikka, Felix, äh, tõesti, see oli suur allahindamine, nii et äh, saavutati väga palju. mäletad, sa tulid alguses ja ütlesid, et sa lõpetad andmekaitsemäärusega töö. mäletad, ma naersin äh, ja me räägime sellest läbipaistvusest tegelikult iga äh, eesistumise alguses, no sina ka naersid, aga nüüd äh, naerame mõlemad. kallid kolleegid, meil on väga pikk äh, kõnelejate nimekiri, kõik on tegelikult sõna tahtnud saada, nii et kui palun võimalik, siis kaks minutit maksimaalselt. alustame proua Hoolmeieriga, palun. Monika härra esimees, lugupeetud ministrid, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu Luksemburgile kui eesistujariigile ja kolmele ministrile selle eest, et tulite täna siia ja annate meile aru selle kohta, mis ei toimunud mitte ainult eelmisel nädalal, vaid ka eelmistel nädalatel ja kuudel ja suur tänu ka suurepärase koostöö eest. mul on jäänud mulje, et viimastel kuudel oli meil tõesti väga tõhus ja hästi toimiv koostöö ka väga rasketes teemavaldkondades ning äh, ma olen ka eelarvekomisjoni liige ja ma nägin, et äh, ka seal tõesti eesistujariik tegi suurepärast koostööd vastupidiselt võib-olla mõnele varasemale riigile, nii et suur tänu selle eest. mul on kolm küsimust. kõigepealt äh, piiride sulgemine, ma oleksin teada äh, Äh, tahtnud kuulda ka seda, et loodetakse, et märtsikuuks on välispiiride küsimus lahendatud. kas te arvate, et see eesmärk on realistlik, sest märts, märtsini on, kui võtta jaanuari keskpaigast, äh, on kõigest kaks ja pool kuud, et kas me tõesti suudame need otsused vastu võtta, kas see on teie arvates realistlik? või milline peaks see ajakava siis olema ja millised lahendused on leitud nii-öelda üleminekuajas, kus meil on avatud piirid, mis peaksid tegelikult olema suletud ja vastupidi? nii et äh, tõesti, meil tegelikult on veel väga palju probleeme veel Schengeniga, samal ajal kui me peame tegelikult aga välispiiri kaitsma. teiseks te mainisite ka vihakõnesid ja ka võitlejate värbamist eriti ohtlik on see, et pagulaste hulgas ka värbatakse, tegemist on abitute, kaitsetute inimestega, kes on ebakindlad. milliseid meetmeid on nõukogu konkreetselt ette näinud selleks, et värbamise küsimust just ebakindlate noorte inimeste hulgas, ükskõik kas nad on Euroopast pärit või pagulased, et selles küsimuses järgnevatel kuudel edasi minna ja mitte ainult vihakõnede lahendamine dialoogi kaudu, vaid tõesti me peaksime siin ka korralikud tagajärjed ette nägema, kui keegi on valmis äh, inimesi mõrvama, ära tapma, äh, naisi peksma ja nii edasi. ja viimane küsimus, äh, andmete võrdlus. Te rääkisite sellest, et andmepangad peaksid olema omavahel seotud meil oli terrorist, mis lasi ennast kolm korda registreerida, kes lasi ennast kolm korda registreerida ja ikkagi teda kätte ei saadud. kui on võimalik ennast niimoodi ohutult registreerida, lasta ilma, et äh, oleks võimalik teda kätte saada, siis see tegelikult näitab, et julgeolekuga ei ole kõik korras. ja peale selle Äh, pannakse kahtluse alla ka teised süütud inimesed, nii et kui kaugele on nüüd jõutud andmete võrdlusega Schengeni informatsioonisüsteemi raames jõudnud ja kas liikmesriikidel on tõesti siis need nimekirjad olemas, et nad võrdlevad neid ka? aitäh, järgmisena Birgit Sippel, palun. aitäh! ma olin veendunud, et väga paljudel kolleegidel on küsimusi, nii et üritan teha hästi lühidalt Schengen. ma olen äh, natukene segaduses äh, selle üle, et siin emotsionaalselt räägitakse, et liiga palju pagulasi tuleb. Frontexi esindaja ütles, et üks koma viis miljonit pagulast on sellel aastal jõudnud Euroopasse. vastavalt teistele ametlikele numbritele üks miljon nendest ühe koma viiest miljonist jõudsid Saksamaale nii et kahekümne seitsme või isegi kahekümne liikmesriigi jaoks on ülejäänud kaks, on ülejäänud viissada tuhat pagulast vastavalt ametlikele numbritele. kas keegi võiks mulle selgitada, kuidas seda on liiga palju, kuidas on see liiga suureks koormuseks ülejäänud kahekümnele liikmesriigile? ma ei saa aru, kust sellised küsimused tulevad. mul on lühike teine küsimus ka, see puudutab luureteenistuste paremat koostööd. see on vajalik, olen nõus, aga kas te võiksite vastata ka sellele küsimusele, et miks isegi parem ja tihedam koostöö luureteenistuste ja politseiasutuste vahel et miks see koostöö on järjest tähtsamaks muutunud sest äh, liikmesriigid üksi ja üksikud äh, sea-, teenustepakkujad ei ole võimelised praeguste probleemidega hakkama saada. kuidas me saame praegusel hetkel riiklikku julgeolekut defineerida nii, et ütleme, et see on ühe liikmesriigi küsimus ja siseasi? me saame aru, et probleemid tulevad tõesti kogu maailmast. nii et palun vastake mõlemale lühikesele küsimusele aitäh ja aitäh, et kõne ajast kinni pidasite, härra Köökhoop, palun. aitäh, härra esimees. ma lisan oma toetussõnad märkustele, mida tehti proua Hoolmeier paar minutit tagasi rääkis äh, koostööst, mis meil oli eesistujariigiga. ma räägin isiklikust kogemusest ja oma broneeringuinfo raportist äh, meil oli tõesti väga tihe töö ja suur tänu kõige eest, mida eesistujariik tegi, tõesti. kui vaadata Frontexi märkuseid, siis kui me alguses kohtusime enne Luksemburgi eesistumist ja vaatasime eesmärke, siis ma vaatasin neid ja mõtlesin, et oh, et siin on tõesti väga palju kui vaadata küsimusi, mis on nüüd läbi võetud, need lastekaitseklauslid, mis paljude jaoks siin on väga tähtsad, siis see, kuidas andmekaitsega ümber käidi, siis minu enda broneeringu inforaport ja ka see, kuidas me Europoli tööd hindasime ja toetus tulevikuks, see kõik oli väga hea. aga üks asi, mil, mis pettumust valmistab, on ümberpaigutamine ja Dublini reform. ma olen ümberpaigutamise uut raportit lugenud ja ma kuulsin sissejuhatuses, et äh, ümberasustamise kohas on väga palju juba ära tehtud vastupidiselt ümberpaigutamisele ja kui me vaatame siin neid numbreid, siis tegelikult need peavad meile ka muret valmistama. nii et tõesti, me peaksime nüüd midagi ette võtma selleks, et aidata kas te arvate, et viimase kuue kuu jooksul on äh, ümberpaigutamise või Dublini osas nõukogu oma arvamust muutnud, kas keegi viimase poole aasta jooksul on oma äh, suhtumist muutunud, võib-olla eesistujariigil natukene õnnestus seda saavutada, need on kaks valdkonda, mis minu arvates järgmise poole aasta jooksul on väga tähtsad ja suur tänu kõigile, kes on aidanud siin kaasa, aitäh, järgmise Sofi Infeld, palun! aitäh! olen nõus kõikide nendega, kes õnnitlesid Luksemburgi kui eesistujariigi suurepäraselt tehtud töö puhul ja nendes valdkondades, kus me hakkama ei saanud, juhtus see võib-olla sellepärast, et kakskümmend seitse ülejäänud liikmesriiki oli vaja ka ühte paati saada, aga see oli väga raske. ma isiklikult olen väga õnnelik selle üle, et andmekaitsepaketi osas jõudsime ühele poole. mul on paar küsimust. kõigepealt õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste alane dialoog ma arvan, et tegemist oli mõõdukas, aga väga positiivne stardipauk. mul on väga hea meel, et Luksemburg eesistuja riigina tõstatas selle küsimuse, sest ma arvan, et Euroopa peab olema eeskujuks ja kui me räägime terrorismi narratiividest ja sellest, et me peame muutma oma väärtusi, kuna siia tulevad uued inimesed, siis tegelikult kõige parem viis seda teha on pidada kinni oma standarditest tahaksin selle kohta rohkem teada saada, aga olen ka natukene skeptiline, sest kui ma vaatan liikmesriikide valitsusi, siis peaaegu kõik nendest on äh, kõige suuremad kurjategijad. Ungari kohta pole vist vaja midagi enam öelda. Prantsusmaa, seal võetakse vastu meetmeid äh, terrorismivastase võitluse lipu all, mis aga ei puuduta üldse terrorismivastast võitlust, siis Rumeenia ja sealne korruptsioon, Taani äh, ja see, kus valitsus just teatas, et äh, nüüd äh, hakatakse seal ähm, pagulasi lahti riietama ja sunniviisiliselt läbi otsima, see on täiesti õudne, siis Belgia siseministri avaldus, kus ta ütles, et etniline profiil pole mitte mingi problemaatiline küsimus ja siis proua Hoolmeier, kes rääkis vihakõnest, see ongi ju vihakõne, mida me täna siin kuulsime. terrorismivastane võitlus, rändepoliitika seda kasutatakse iga kord selleks, et õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi rikkuda. ja nad ei muuda maailma paremaks, otse vastupidi, kui vaatame terrorismivastast võitlust, siis tegelikult tundub, et praegusel hetkel siin mandril lähevad asjad ikka väga-väga viltu. mitte ainult ei rikuta põhiõigusi, vaid äh, peale selle on need meetmed ka väga ebatõhusad ja kui me vaatame neid lugusid, mida me kuuleme selle kohta, vabandust, et ma seda ütlen, aga tõesti see, kuidas Belgia ametivõimud alates kolmeteistkümnendast novembrist on siin üritanud olukorda lahendada, on tõesti õudne segadus. ja ma väljendan siin ennast viisakalt, nii tõesti, miks iga kord me äh, eh, kuuleme seda, et luureteenistustel on vaja uusi pädevusi, seda ka nüüd Luksemburgi eesistumise ajal, samal ajal kui riiklikud teenistused ei saa üldse oma tööga hakkama. ja viimane küsimus, tahaksin aru saada, see on tõesti ainus asi, mida ma ütlen ka broneeringu info kohta, aga üldiselt, miks me ei saa protokolle, kus on kirjas ka liikmesriikide seisukohad? juurdepääsu info Euroopa Kohtu otsusele. me tegelikult oleme, me peame saama teada, miks enam meile ei anta infot selle kohta, miks seda ei protokollita, nii et me ei tea, mis nõukogus toimub. ma tõesti tahaksin teada ja ma oleksin väga tänulik, kui enne Luksemburgi eesistumise lõppu me saaksime tõesti ka aru anda selle kohta, et mida on räägitud broneeringu info kohta ja millisel seisukohal on milline liikmesriik. aitäh, järgmisena proua Veržaa, palun! Excusez-moi, monsieur le president. vabandust, tahaksin tänada teid kõiki kolme selle kiires ülevaate eest Telegram stiilis, mis oli siiski äärmiselt huvitav. ka mina püüan Telegrami stiilis äh, omapoolsed kommentaarid äh, esitada, sellepärast et äh, Telegram stiilis peame me paraku asjad kokku võtma ja, ja ei saa süviti minna mis puudutab äh, rändekriisist, mulle meeldib, kui me räägiksime rändekriisi asemel humanitaar- ning pagulaste kriisist ning äh, mis puudutab ähm, ähm, rännet, äh, siis meil, meil on palju muret Eritrea pärast, Sudaani pärast, kus hävitatakse, siis Etioopia pärast, kus seitsekümmend kaks rahumeelset meeleavaldajat äh, lihtsalt äh, maha notiti äh, viimase, viimaste päevade jooksul. millist koostööd te teete nendega, millist, kes on teie koostööpartnerid ning kuidas tagate hoolt selle eest, et meetmetest on ka kohapeal kasu? see sellepärast tunnen ma muret, ma tunnen muret rahva saatuse pärast, kui kuulen, millised on Euroopa Komisjoni ettepanekud selles valdkonnas kus tuleb paigaldada äh, Eritreasse kas äh, päikesepaneele või äh, ehitada tuulegeneraatoreid, ähm, siis ähm, siis tekitavad mul need uudised muret, sest ma ei tea täpselt, kes sellest kasu saab konkreetselt. ja mis puudutab varjupaigataotlejaid, siis äh, liikmesriigiti on olukord väga erinev ning äh, sageli varjupaigataotlejad liikmesriikides ei äh, ela väärikates tingimustes. inimestel pole õigust töötada, kui me tahame neid koheldada, kohelda humanitaarselt ning au, auga, siis tuleb vastavalt ka tegutseda inimesed, kellel ei ole õigust juriidilisele kaitsele. ma ei tea, kuidas saab eristada häid, nii-öelda häid pagulasi halbadest pagulasest. Euroopa Liidus väga raske on seda teha ja Euroopa Liidul on ju vaja tegelikult majanduslikku rännet rohkem kui kunagi varem. võtame näiteks Saksamaa näite kõik saab kohe selgeks, kuid kahjuks, kui me jätame Saksamaalt äh, välja kõik need, kes tulevad äh, Saksamaale, siis äh, on olukord drastiline ja terrorismivastane võitlus ma ei hakkaks siin rääkima Taani küsimusest, Sofi just juba rääkis sellest ja õigusega kui ähm, liikmesriigid peavad äh, põhimõtteliselt, liikmesriik äh, tahab äh, koorida paljaks pagulased, kes tulevad tema territooriumile selleks, et nad nii-öelda maksaksid oma ööbimise eest, siis see on uskumatu ja ka Prantsusmaal on traam-, traagilisi näitajaid no, ja Äh, eriti on sihikule võetud äh, moslemid, äh, aga uurimisi pole alga-, algatatud piisavalt, ma arvan, et tegusid oleks vaja rohkem kui suuri sõnu. meil on tõesti väga palju kõnelejaid ja kui te ületate oma ettenähtud kahte minutit, siis see võtab teistelt kõneaega ära, nii et palun, kolleegid, püüdke püsida kahe minuti piires, meil on väga palju kõnelejaid Ehm, kolmepoolsetel rääkimistel osalenud kolleegid soovivad esitada väga täpseid küsimusi, nii et äh, ma tean, et te olete võimelised kahe minuti jooksul oma küsimused ära esitama. järgmiseks äh, kolleeg Sargentini. suur tänu. paari kuu eest äh, käis Luksemburgi valitsus Kreekas selleks, et Äh, isiklikult äh, kaasa tuua kolm, esimesed kolmkümmend inimest, kes oleks ümber asustatud Luksemburgi. Äh, nad oleksid siis pidanud aitama välja valitud pagulased uude ellu. pärast neid kolmekümmet, kui ma vaatan viimaseid numbreid ümberasustamise kohta, ma ei näe, et pärast neid kolmekümmet inimest oleks midagi muud ette võetud ja see ei puuduta mitte ainult Luksemburgi, vaid enamikku liikmesriiki, liikmesriike. minu küsimus äh, Luksemburgi eesistuja esindajatele on, palun selgitage, te olete selle protsessiga tegelenud ja palun selgitage, milleks me ei ole näinud seda, et inimesi Itaaliast, Kreekast, äh, liikmesriikidesse oleks ümber asustatud. võib-olla räägite meile oma näite, näite põhjal, mis toimub teil on üheksakümmend kohta ette nähtud ja te ei ole suutnud neid äh, ära täita, kui me jätame välja need esi, esimesed kolmkümmend inimest. teine küsimus ja ka viimane küsimus. me oleme jõudnud väga intensiivse poolaasta lõpu, lõpule töö on käinud nii tihedalt, et kui äh, nõukogu oleks suitsetaja, siis võiks rääkida, et äh, ühe sigareti läidame e-, eelmisest sigaretist, sest töö on käinud tõesti väga tihedalt. nüüd on teil järelikult hea hetk rääkida ähm, sügavam, süvitsi ähm, mõne minuti jooksul muidugi, nagu meil paluti, mis atmosfääris see töö toimus tean, et on äh, mitmeid äh, kõnelusi olnud, kus Euroopa vaatepunkt jääb lihtsalt kõrvale, räägime küll jah, väga kaunist ümberasustamisprogrammist, kuid mina sooviksin teada, kuidas see mõjutab minu riiki. härra Tusk ütles näiteks, et me peaksime kaheksateist kuu, kaheksateistkümneks kuuks äh, pagulased kuhugi luku taha panema ja keegi ei äh, võtnud selle vastu sõna, kuigi tegemist on otsese Euroopa väärtuse vastu minemisega. Luksemburgi eesistumine on olnud tõesti väga tõhus, nii et palun teie vaatepunkti ka sellele küsimusele, suur tänu! härra Asselburg peab minema, nii et ma võtan, lasen tal äh, lasen praegu vastata küsimustele lühi-, lühidamalt, nii et ta saaks minna. kõigepealt nüüd veel üks küsimus ja siis saab härra Sõnvur vastata, palun. aitäh, härra esimees, ma teen hästi lühidalt kuulasin kolme ministrit ja jäi mulje, et väga palju saavutati viimase poole aasta jooksul, aga ma ei ole sellega nõus. võin öelda nii palju, et Euroopa Liidu eesistumise ajal on nüüd terve rida ülemkogu kohtumisi korraldatud ja tegelikult oli nii, et kui lugeda esimese ülemkogu järeldusi, siis need on täpselt samasugused nagu eelmise nädala ülemkogu järeldused ja mulle tundub, et mitte midagi ei ole saavutatud. ja Euroopa Liidu puhul me näeme, et väga palju kirjutatakse paberi peale kirja, aga tegelikult mitte midagi ära ei tehta ja et äh, piire ei valvata, terroristid kõnnivad vabavalt ringi ning tuleks nüüd küsida, et kes vastutab selle eest, me ei peaks mitte ainult äh, tagasisidet pakkuma, vaid tõesti küsima ka liikmesriikidelt, mis nad teevad. mida te ütlete liikmesriikidele? mis on saanud varjupaigataotlustest, millal te hakkate meid terroristide eest kaitsma ja kas te ei leia, et pärast seda, kui olete pool aastat olnud eesistujariik, et tegelikult tuleb teha üks järeldus, mitte rohkem Euroopa Liitu, vaid vähem Euroopa Liitu? aitäh, kallid kolleegid! härra Engel, proua Gomes, proua Fajoni, härra Booni, härra Depre, proua Stevens, härra Štehovski Silvi von Krausmann, härra proua Hinitši, Ala Aho, Björk, Natali Kriisbeck, Marju Lauristin on veel kõnelejate nimekirjas. Need inimesed saavad sõna kohe, kui lühidalt on vastatanud varjupaiga küsimuste, küsimustele. Sean Asselborn, palun. suur tänu, pean Küprosesse sõitma. üks viimaseid lähetusi äh, eesistuja töös ma vabandan teie ees väga, aga ma püüan, püüan vastata üldisemalt teie esitatud küsimustele. ning äh, ei hakkaks siis praegu üksikasjadesse lahkuma, välispiirid, teie küsimus, proua Hoolmeier. olen veendunud, et kui meil ei ole kiiresti vahendeid selleks, et Äh, piire kaitsta, välispiire kaitsta, siis Schengen variseb kokku. keegi ei taha tegelikult seda. mitte ükski riik äh, maailmas ei kontrolli oma välispiiri ja kontrollimise all pean ma silmas seda, et me tahame teada, kes meie uksele koputavad, kes tahavad sisse tulla ning kes vajavad rahvusvahelist kaitset. me vähemalt peame seda teadma. ja seetõttu välispiirid, jah, see on väga tundlik küsimus, Kreeka-Türgi vaheline piir kindlasti on üks delikaatsemaid küsimusi, aga ma leian ja mitte negatiivselt pärast kuute kuud eesistujana, pärast külaskäiku Kreekasse ja nii edasi ja pärast justiits- ja siseministeeriumi ministrite kohtumisi, mis on kestnud tundide kaupa. ma usun, mul on jäänud mulje, et et Kreeka on äh, valmis äh, Euroopa tasandi äh, institutsioone üles ehitama, mis alguses ei olnud nii, ning me oleme teinud ettepanekuid, mis varem olid ähmased, kui me ja, ja viieteistkümnendal detsembril tehtud ettepanekud samuti, kui meil õnnestub neid ellu viia, siis olukord parandab, väga paljud Euroopa Liidu riigid, liikmesriigid on teinud oma ettepanekud äh, rannikukaitsemeeskondade, rannikuvalvemeeskondadega kohta ja me kontrolli saame siis äh, saavutada kontrolli nii mere kui ka maapiiride üle. ja välispiiri kontroll ei ole ainult Euroopa Liidu välispiiril oleva liikmesriigi ülesanne. see on ülesanne, mille Euroopa Liit liiduna peab enda õlgadele võtma. see ongi kõige olulisem minu jaoks ja leian, et me peame tegutsema kiiresti, väga kiiresti ning langetama ka otsuseid kiiresti. mis puudutab neid arve, siis need vastavalt sellele infole, mis meil on, oli sel aastal üks koma viis miljonit inimest, kes äh, ületasid Euroopa Liidu välispiiri. üks koma viis miljonit inimest ületas siis Euroopa Liidu välispiiri. üks miljon ja kuuskümmend äh, ja seitsekümmend tuhat on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse vastavalt meie andmetele. mis puudutab äh, ümberpaigutamist ja ümberasustamist vastavalt siis relocalization ja resettlement, siis äh, juba esimesest arutelust alates Euroopa Liidus oli meie, oli palju kergem jõuda kokkuleppele ümberasustamise ehk resettlement'i osas kui ümberpaigutamise osas. Äh, ümber paigutatakse siis inimesi, kes on juba Euroopa Liidus tulnud ja ümberasustamine äh, puudutab siis inimesi, kes on kolmandates riikides, Türgis, Liibüas, äh, Liibanonis, Jordaanias ja nad tuuakse Euroopa Liitu. see on uskumatu ümberpaigutamisest polnud keegi vaimustatud ümberasustamisest, ümberasustamisse suhtuti positiivsemalt. üldiselt võib öelda, et ümberpaigutamine minu arvates ei saa hoogu sisse esimese kolme-nelja kuu jooksul ja seda mitte Kreeka tegevusetuse pärast ja selle eest ei saa süüdistada ka Itaaliat, vaid asi ei hakka toimima sellepärast, et asjad ei ole veel kõik paigas. Kreeka on ära teinud väga palju oma viiel saarel, need viis äh, saart seal Türgi äh, ranniku suunal äh, kriisikeskused hakkavad seal toimima, selles pole vähimatki kahtlust. inimesed, kes tulevad randuvad saarel ja siis hakkavad kiiresti liikuma põhja poole Kreeka on öelnud, et Kreeka on valmis märkimisväärselt olulisemaid vastuvõtukeskusi ehitama ka mandri osale Kreekast. ideaalolukorras tuleks nüüd siis teha koostööd nendes keskustes pagulastega ning hakata korraldama äh, EASO, Frontexi ja teistega koostöös ümberpaigutamisi ümberpaigutamise mehhanismi aga ei tohi hävitada, sellepärast et tulevikus võib meil sellest kasu olla. ma arvan, et Euroopa Liidus see kriis kestab äh, aasta, äh, võib-olla kaks, võib-olla kolm, võib-olla neli ja võib-olla meil on vaja, vaja seda süsteemi veel pikemat aega äh, nende inimeste jaoks, kes tulevad meie uksele koputama. pärast viimast justiits- ja siseministrite kohtumist on minu ettepanek järgmine, et kui me teame, et ümberpaigutamine ei toimi, siis kas me ei võiks mitte teha nii, et või tegelikult teiselt poolt vaadates väga palju on neid süürialasi, kes on Türgis ja kes vajavad rahvusvahelist kaitset, kas me ei võiks öelda Türgile, et me oleme valmis võtta, võtma ümberasustamisega üle viiskümmend tuhat inimest ja loobume siis äh, mõningate inimeste, äh, vastutuseks mõnede inimeste ümberpaigutamisest, see oleks üks suur žest, mis näitaks, et Euroopa Liit ei räägi ainult rahadest äh, ega viisadest, ei ole valmis ainult sellega, selle teel ko koormat kandma, vaid oleme valmis ka koormat kandma teistmoodi. ma arvan, et selline ettepanek ei oleks ebarealistlik oli veel teisi küsimusi ümberpaigutamise kohta? ma ütlesin teile, mida mina asjast arvan, mina arvan, et, et see süsteem on selline, mis ei vääri hävitamist, ma arvan, et tulevikus on meil sellest kasu, aga praegusel hetkel eh, see mehhanism ei ole see, eh, mida meil on vaja selleks, et koormat paremini jaotada ning eh, ümberasustamine oleks võib-olla mõistlikum ning võib-olla seda ära kasutades ning õnnestub meil ülesandeid paremini ümber jaotada mis puudutab õigusriigi põhimõtet, proua, te rääkisite siin Prantsusmaast, mainisite Rumeeniat, äh, Taanit, ma ei tea, kas äh, Euroopa Liidus on ühtegi riiki, kes austaks absoluutselt kõiki neid põhimõtteid, mida teie ja mina äh, peame õigusriigi põhimõteteks. mina ei saa öelda riigile nagu Prantsusmaa, kes on silmitsi sellise rändevooga ja kelle ja, ja eriti pärast kolmeteistkümnendat novembrit, et kõik, mida teie teete, on hullumeelne ning vale. Teie olete parlamendi liikmed, sest et te olete parlamendi liikmed ning teil on õigus oma arvamus välja öelda. see on tõsi. kuid oluline on see, et kui toimub justiits- ja siseministrite nõukogus õigusriigi põhimõtete teemaline arutelu, siis tuleb kanda äh, hoolt selle eest, et keegi ei, äh, ei kaldu kõrvale Kopenhaageni kriteeriumitest. Kopenhaageni kriteeriumite järgi öö, äh, on õigusriigi põhimõte Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ning äh, see on see omadus, mis eristab Euroopa Liitu teistest geograafilistest ühendustest ja kui toimub mingisugune valitsuste vahetus ning ja kohtusüsteem ei ole enam vaba ning äh, autonoomne ning äh, üritatakse maha suruda meediavabadust, siis, siis tuleb reageerida. me oleme näinud mõningates riikides äh, selliseid samme juba, mis on meediavabadusi hakanud piirama. minu arvates tuleb selliseid tendentse põhjalikult analüüsida, kritiseerida ja kui on vajalik, siis äh, lugeda uuesti läbi aluspõhimõtted ning vaadata, kuidas ja aluslepingud ning vaadata, kuidas me saame selle peale reageerida. me peame leidma lahendused, mis tegelikult on lepingutesse sisse kirjutatud. olgu tegemist parlamendi, nõukogu või komisjonis, komisjoniga. me peaksime seda tegema, sest et me näeme enda ümber arenguid mis äh, liiguvad äh, ebaväärikas suunas ning heidavad varju Euroopa Liidule ning Euroopa väärtustele. sellises olukorras tuleb reageerida. novembrikuus toimunud arutelu oli äh, akadeemiline arutelu uhkes saalis ja nii edasi. järgmisel korral, ma arvan, et see leiab aset siis juba Hollandi eesistumise ajal, tuleb rääkida märksa täpsemalt, konkreetsemalt, otsekohesemalt. ja kui me näitame näpuga pea, näpuga arengule, mis läheb Euroopa Liidu väärtustega vastuollu, siis tuleb, äh, tuleb tegutseda. tuleb näpuga sellele näidata ning reageerida. sellises olukorras on meie süst-, meie, meie süsteem hoopis teistsugune kui Nõukogude süsteem omal ajal, aga, aga me peame reageerima. mõnedest küsimustest äh, tõstatati äh, rände põhjuste temaatika, Eritrea, Sudaan ja nii edasi ja nii edasi, proua. see on väga keeruline teema. Eritrea ma tean, et Euroopa Liidust ei saadeta kedagi Eritreasse tagasi tegelikult. kuid ähm, praegusel hetkel on siiski kõige olulisem see, et me rände ja kogu selle viletsuse juurteni jõuaksime. Liibüani puhul ja härra Kobler äh, võttis Bernardino Leoni ohjad üle, on kandnud hoolt sellest, et seal on olnud teatav areng õiges suunas. ma ei tea, kas see jätkub, loodetavasti, kuid meie ülesandeks Euroopa Liidus on püüa saavutada koostöö äh, ning õige areng, Liibüa puhul seda on tehtud. see on väga positiivne ning see aitab samuti kaasa ka pagulaste olukorra parandamisele, kes meile tulevad. ja Euroopa Liit, liikmesriigid äh, peavad äh, kasutama ära kõiki võimalikke kanaleid selleks, et äh, kogu see veresaun Süürias ükskord lõpu saaks, see ei tähenda seda, et me peaksime hakkama barbaritega käsi kokku lööma, kuid äh, ma arvan, et äh, uus koostöö ameeriklaste ja venelaste vahel, Kerry ja Lavrov äh, annavad meile põhjust loota, et tunneli lõpus on valgus ja kui me saavutame midagi positiivset Süürias, siis äh, on võimalik ehk saavutada ka õiges suunas liikumine Iraagis. ja siis äh, oluline partner on ka Türgi. Euroopa Parlamendis olete teie, meie oleme siin nõukogus ja me ei saa leppida sellega, mis äh, Türgis aset leiab. kurtide rahuprotsess kus jällegi relvadel on sunnitud minema ja teiselt poolt, kui me vaatame Türgit, siis Türgi on tegelikult ju vastu võtnud praktiliselt kaks koma viis miljonit pagulast, kes on tulnud Iraagist ja Süüriast. selle üle on räägitud, sellest on räägitud küll ja küll, kuid äh, me peame kandma hoolt selle eest, et, et äh, Süüria lapsed saaksid koolis käia, et neil oleks võimalik äh, käia tervisekontrollis arsti juures ning et neil oleks võimalik, nende laste vanematel oleks võimalik leida oma elule mingisugune perspektiiv, mingisugune väljavaade Euroopa Liit on valmis tegema koostööd, on, me oleme palju juba ära teinud, Frederica Mogherini on kohapeal käinud, väga paljud liikmesriigid on kohapeal käinud ning ma arvan, et et seda võitlust tuleb pidada ning kindlasti ei tohi äh, jätta kahe silma alt vahele äh, kogu selle häda ja viletsuse äh, algpõhjuseid, nii palju siis praegu minu poolt, ma pean lahkuma nüüd teie seast, et leida lennukile äh, Äh, jõuda lennukile ning jõuda Küprosele, et esindada siis meid ametlikult. aitäh, Sean, ma ei teadnud, et päevakorda natukene muudetud, aitäh, Etienne, ka vastuste eest. aitäh, Sean, siiski nende vastuste eest. ma olen juba tõesti Etienne'i juurde edasi liikunud ja kohe on algamas ka Hollandi eesistumine, kuninglik eesistumine siis ja suur tänu kõikide nende küsimustele vastamise eest ja nüüd annan sõna Etianile ja Felixile, kes saavad ka vastata siis veel vastamata jäänud küsimustele, ka nemad teavad äh, seda valdkonda hästi. aga kõigepealt siis meie ülejäänud kõnelejad ja Frank Engel, palun. aitäh Claude, kõneleja räägib luksemburgi keelt, aga seda ei ole tänasel koosolekul ette nähtud. Um, ja oli keel, mis ei ole siis ametlikult ette nähtud, ütleb härra Engel, aga see on siiski veel olemas. Sean mul on väga hea meel, et sa lähed Küprosele, mulle tõesti meeldib see mõte, sest me oleme mitmeid kordi juba nõudnud, et sa seda teeksid enne eesistumise lõppu, aga ütle türklastele, et äh, see kolm miljardit äh,, äh, mida nad äh, kasutasid selleks, et Põhja-Küprost äh, okupeerida, nüüd on neil vaja kolme miljardit selleks, et äh, pagulasi aidata, nii nagu teevad seda kõik, kes aitavad pagulasi mul on siin õigusriigi põhimõtete väga suur probleem selle riigiga, ma ei ole mingi Türgi vastane. ma ei ole ka keegi, kellel oleks sellist suhtumist, aga vaadates nüüd Türgi eh, presidenti, kes ei ilmu väljagi, peaminister siiski teeb seda ja ütleb kaamerates, et väga tore, uued peatükid tehakse lahti, saame kolm miljardit, viisavaba juurdepääs tervele reale kodanikele, aga see kõik oleks olnud täiesti mõeldamatu veel pool aastat tagasi täiesti õigetel põhjustel. ja nüüd, kui me nüüd hak-, anname seda kõike, siis nad hakkavad uuesti oma inimesi maha laskma, see on see, mis minu arvates on tõesti kahtlane ja imelik. ja me tõesti ma loodan et tõesti võib-olla ei oleks midagi sellist pidanud äh, juhtuma. veel üks asi, mida ma tahan, Frank, äh, enne on vaja Seanil vastata, kui ta ära läheb. Sean soovib sulle vastata. Toomas. Äh. Ah, sinu sõnum mei-, mulle, mine külasta Küprost, oli konstruktiivne soovitus, ma kü-, külastan Küprost, aga sinu sõnum on mul peas mul mõttes. kui me tahame aga teha koostööd ning jõuda lahendusele, mis võib-olla ei olegi nii kaugel sellest, mida me soovime, siis äh, ma arvan, et agressiivsetel sõnavõttudel, ma ei ole praegusel hetkel küll parlamendiliige, kuid äh, pisut agressiivsetel sõnavõttudel pole siin mõtet, äh, sellest pole kasu, me peame arukalt tegutsema ning arukalt edasi andma selle sõnumi, mille sina mulle nüüd äh, taskusse Küprose reisile kaasa andsid. aitäh, kas sa tahtsid veel kokku võtta, Frank? see oli, see sõnum oli mõeldud äh, Türgi valitsusele äh,, mitte Küprosele, isegi mitte äh, Türgi küproslastele. aga õigusriigi põhimõttest. siin on tegemist õigusriigi äh, põhimõtte edasiarendusega vales suunas, olgu tegemist Ungari, Poola või ükskõik kelle teisega, ettekäändeks tuuakse äh, sisejulgeolekut Prantsusmaal ja mujal, aga me näeme, kuidas äh, meid ümbritsevad nähtused, mis tekitavad meis hirmu. Äh, siin mainisite juba Nõukogude Liidu muljet selle seoses Poolaga. minul on isegi märkimisväärselt äh, hullem pilt silmade ees, kus inimesed on, äh, inimesi kontrollitakse kakskümmend neli tundi kakskümne neljast tunnist ööpäev läbi, et meid ja me kõik oleme ohus ja see on juba kestnud liiga kaua. kõik meie mured seoses terrorismiga peaksid panema meid ettevaatlikult tegutsema, sest vastasel korral me e, muudame meie rahvastiku olukorra ebastabiilsemaks, kui me oskame ette kujutadagi. Anna Koomes, palun. I am sorry to see minister Asselborn go. väga kahju, et minister Asselborn peab lahkuma, kuid äh, ma olen täiesti sellega nõus, et see on väga hea, et ta läheb Küprosele ja muidugi on ka hea mõte külastada Türgit. minu esimene küsimus oligi suunatud temale, kuid suunan selle siiski teistele Luksemburgi eesistuja, e, e, kui eesistujariigi esindajatele. tänan teid selle tohutu töö eest, mille te olete kuue kuu jooksul ära teinud. minu küsimus puudutab seda, kas me arutame majandussanktsioone nende riikide vastu, kes äh, reedavad äh, solidaarsust äh, seoses ümberpaigutamisprogrammidega, pagulaste ümberpaigutamisega. muidugi ma ei unusta näiteks seda, mida me oleme palunud teha Ungari puhul, aga selliseid riike on ka teisi, ähm, minister Asselborn mainis näiteks Poolat kas me, kas, kas keegi räägib majandussanktsioonidest nende riikide vastu? mina leian, et äh, riigid, näiteks minu oma kodumaa Portugal, mis on nõus äh, pagulasi vastu võtma, neid tuleks rohkem toetada ja neid riike, keda ei, kes ei ole äh, valmis pagulasi vastu võtma ja rikuvad solidaarsusprintsiipe, tuleks karistada. minister rääkis ka sellest, et et äh, tuleb äh, vaadata seaduslikku rännet, kuid mida on äh, nõukogu teinud ähm, selles osas, et rändajatel ja pagulastel oleks seaduslikud kanalid Euroopa Liitu sisenemiseks, me ei räägi siin ainult piirikontrollist. Pi-, piiride kaitset ei saa ette kirjutada muidugi ma olen nõus ka teistega, mida teised on juba öelnud, me ei saa inimesi näiteks Etioopiasse ja Eritreasse tagasi saata. kuid äh, minu küsimus nüüd. kui me räägime teabevahetusest äh, liikmesriikide korrakaitseametite vahel, miks see ei ole kohustuslik ja miks ei ole nõukogu vaadanud äh, seda, kuidas äh, nagu tehti ka Europoli teabevahetuse osas, miks ei kontrollita, kas riiklikel, riiklikke andmebaase jagatakse teiste liikmesriikidega, mina kahtlustan, et nii see ei ole. ja lõpetuseks, kui me tahame piire nii hädasti kontrollida, nagu tundub, et tahame, siis milleks lastakse läbi eralennukid ja, ja seoses broneeringu infosüsteemiga enamik relvakaupmehi näiteks äh, teesklevad, et on ärimehed? Äh, suur tänu, mina räägin poola keeles. Äh, sooviksin südamest tänada Luksemburgi eesistujat nende suure töö eest viimase kuue kuu jooksul vastu on võetud mitmed väga tähtsad määrused. Äh, tahaksin äh, mainida kolme asja. esiteks, mis puudutab piirikaitset, solidaarsust, äh, kui me räägime just pagulastest, meil kõigil oleks väga hea tegeleda ärevusega, mis tundub, et äh, on siin mandril väga levinud, mis puudutab just äh, pagulaste vastast äh, suhtumist. me peame tagama, et te-, keegi tegeleks sellega, et meie otsused ei tuleks selle ärevuse pinnalt. teiseks, kui me vaatame seda, kuidas Euroopa Liit probleemile läheneb, siis tuleb tegeleda ka vihakõne probleemiga, see tuleb lahendada. see ei puuduta ainult äh, terroriste, kes äh, interneti kaudu tegutsevad, vaid ka neonatsionalismi puudutab see, sest see on äh, üha, üha rohkem levinud ja, ja ka nemad kasutavad väga palju vihakõnet. Nemad levitavad vihakõne kaudu just väidetavaid suuri ohte mille, millega me silmitsi seisame praegu. mis puudutab psühhoaktiivseid aineid, siis mina olen äh, selle raporti raportöör ja ka see on väga tähtis teema, ma jagan täielikult teie muret, mis puudutab Poola olukorda, mitte ainult äh, Poola valitseva partei, vaid ka kodanikuna. ja me peame lähtuma faktidest. härra Depri, palun suur tänu, esimees. kõigepealt äh, suur tänu Luksemburgi eesistujale. Äh, minu õnnitlussõnad tulevad südamest äh, meie valdkonnas, meie komisjoni valdkonnas kui ka eelarvekomisjoni valdkonnas, kus ma ka liige olen. Teie tehtud töö oli äärmiselt kiiduväärt ning ma ei väsi seda toonitamast. oma sõber Sofile siin ütleksin Äh, Te tegite siin ettepanekuid, äh, mis läksid pisut liiale minu riigi kohta, riik, kus ei ole olnud selliseid äh, äh, atentaate olnud, kus järsku inimesi hävitatakse nagu koersid, lastakse maha äh,, siis pärast seda on äh, olukord pisut muutunud ning tundlikkus äh,, tundlikkuse määr samuti, võtke seda arvesse. aga tänase teema juurde. Sofi rääkis sellest äh, ma ei äh, ole mitte kõigi tema kommentaaridega äh, erimeelel. me kõik, mida te arvate pagulaste kohtlemisest, äh, kas me peaksime kõik vastutama ühiselt selle eest, pagulaste äh, ümberpaigutamine maksab palju raha, kiir-, kriisikeskused, samuti tuleb aidata inimestel leida tööd, integreeruda ja nii edasi. mis te arvate sellest mõttest, et me võiksime kasutada ära Ühtekuuluvusfondi vahendeid selleks, et katta osaliselt erinevate liikmesriikide kulud? ja niiviisi nivelleerida neid erinevusi liikmesriikide vahel, siis rääkisite siin kohustuslikust äh, piirikontrollist äh, me teeme ka Euroopa, kontrolli ka Euroopa Liidu kodanike jaoks, kuid äh, praegusel hetkel ei anna liikmesriigid tegelikult andmeid Schengeni infosüsteemi ja neliteist liikmesriiki ei tee seda. Pole mingisugust kohustust seda teha. kuidas te saate selgitada meile seda, et, et me ei saavuta mingisugust üksmeelt nõukogu tasandil selles valdkonnas? palju küsimusi, ainult kaks minutit, ähm, aitäh. Äh, aitäh ja proua Tšinitši, palun. Grazie, grazie presidente, io davvero voglio ringraziare. suur tänu. ka mina sooviksin tänada Luksemburgi eesistujat ja ministrit, kes meile täna on äh, tulnud esinema, nende fantastilise töö töö eest viimase kuue kuu jooksul. eriline tänu muidugi härra Braasile, justiitsministrile. tema on äh, näinud väga palju vaeva alaeaste kurjategijate direktiivi osas see on väga keeruline, keeruline teema ja seda ei ole meedias väga palju kajastatud, kuid see on väga keeruline ja väga tähtis nii et suur tänu temale selle eest. nagu teate, viimase paari kuu jooksul on parlament ja nõukogu töötanud äh, ähm, väga tihedalt kompromisside nimel ja ma arvan, et me oleme saavutanud midagi väga tähtsat. see on esimene direktiiv selles valdkonnas ja see on väga tähtis, me peame tagama, et äh, kui rikkumised jõuaksid kohtusse, kuid me peame siiski ka kaitsma laste õigusi ja, ja nende eriolukordi. seega väga, väga, väga suured tänusõnad teile ja, ja nõukogule selle eest. ilma, ilma nõukogu abita poleks selline, poleks me nii palju suutnud saavutada, nagu oleme saavutanud ma ei soovi korrata, mida mu kolleegid on juba öelnud, kuid sooviksin äh, ministritele siiski küsimuse esitada. ma arvan, et äh, rändeküsimus tõstab esile ka ühe küsimuse, mida on juba mainitud, kuidas võidelda inimkaubanduse vastu. inimkaubitsejad kõik on ära kasutanud äh, rändeprobleemi ja see on tekitanud tõeliselt äh, traagilise olukorra. Ähm, muidugi on sellega seotud ka teised äh, kuritegelikud organisatsioonid, kes tegelevad smugeldamisega. niisiis mu küsimus, kas Euroopa Liit plaanib lähikuudel selle küsimusega tegeleda, et, et ka Euroopa Liidu hääl sel teemal kõlaks? sest selle, selle probleemiga tuleb tegeleda. suur tänu, proua Kriisbeck, palun. Euh, suur tänu härra esimees, ma liitun kolleegidega ning soovin ka omalt poolt Luksemburgi eesistujat tänada laitmatu töö eest viimase poole aasta jooksul. oleme meie kodanikuvabaduse komisjoni töövaldkonnas palju ära saavutanud. iseäranis äh, süütuse presumptsiooni küsimustes, äh, mis on minu jaoks tähtis teema, tahaksin tänada äh, ministrite töömeeskonda, teie olete nagu dirigendid siin ministrid on direktiivid, nagu dirigendid Katrin Tiir-Vaider, Valerin Tiir-Vaider, neid sassi ei tohi ajada ähm,. meil on olnud äh, raskeid äh, tööpäevi, aga äh, me oleme siiski ka palju saavutanud, nii et äh, meil on ühiseid kogemusi äh,. kolleegid on juba palju küsimusi ära esitanud, palju teemasid juba tõstatanud, äh, aga minu poolt ka kolm kom kiiret kommentaari Katariinaga samast teemast rääkides tegelikult meil ei ole mingisugust juriidilise abi äh, presumptsioon, süütuse presumptsiooni ning menetlusõiguste paketti laste jaoks, aga me oleme sillutanud äh, üheskoos ning paralleelselt äh, tee selle jaoks ning oluline on, et nõukogu nüüd jätkaks tööd selle mittepaketi kolmanda osa kallal tööd tegemist ning äh, tegeleks põhjalikumalt juriidilise abiga, sellel on loomulikult oma eelarvelised finantsilised küljed äh, liikmesriikide jaoks ka, kuid äh, mõningates kuid meil on vaja ühtlustamist varasema tekstiga võrreldes ja teiseks, teen tõesti väga lühidalt, ma tean, et see uks on lahti, ei ole mõtet seda enam sisse peksta, aga Euroopa prokuratuur on tõesti väga tähtis meie jaoks. kui meil on lift, mis tõuseb ja siis järsku hakkab jällegi äh, ootamatult vajuma, siis äh, see pilt toob mulle just nimelt selle Euroopa prokuratuuri meelde, nii et tunnen selle pärast lihtsalt muret. ja kolmas kommentaar, mis ei olegi küsimus, vaid äh, vaid selline mõte pigem terrorismivastases võitluses. loomulikult tuleb arvesse võtta ka vihale õhutavaid kõnesid, ebaseaduslikku sisu äh, internetis, loomulikult me teeme võrgustikega koostööd, netiettevõtetega koostööd ja nii edasi, see on üks asi, aga ma arvan, et meil on vaja äh, liikmesriikide poolt ühtlustatumat ning tugevamat äh, panust üldisemalt, mõningates liikmesriikides on eri, eraldatud vahendeid selleks, et oma võrku jälgida, aga, aga teised ei ole seda teinud. ning ma arvan, et Euroopa võiks aidata seda lünka kuidagi täita ning äh, ebaseaduslik sisu ning viha õhutav sisu on tegelikult mõisted, kus meil puuduvad äh, Euroopa tasandi määratlused, me ei tea täpselt, mida me nende mõistete all silmas peame, kui kaugele saab minna, kui kauge, kus need piirid on ning äh, võib-olla võiks siis äh, selle kallal tööd teha, et äh, meie mureküsimusi pisutki ehk kuskilt leevendada. aitäh, järgmisena härra Štehhovski, palun. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já samozřejmě jsem zvyklý aitäh, et sõna andsite, härra esimees. ma olen harjunud teie sõna kuulama, nii et üritan kahe minutiga hakkama saada. kõigepealt äh, ühinen kõigiga, kes tänasid eesistujariiki. mina ka tänan teid, te olite suureks üllatuseks mulle, te tegite suurepärast tööd poole te-, äh, kuu, nelja ja poole kuu jooksul. pärast Itaalia eesistumist teie olete äh, suurepäraseks näiteks selle kohta, milline eesistumine peaks äh, välja nägema. Te olite eesistuja, kes pidas oma lubadustest kinni. nüüd sisuline küsimus kriisikeskused, jah, olen nõus, et Kreeka on väga palju ära teinud, aga käisin sellel nädalavahetusel Makedoonia piiril ja kuidas selgitada, et seal on legaalsed bussid, mis sõidavad Ateenast Makedooniasse. viiekümne euro eest veetakse need inimesed Ateenast Makedooniasse, tegemist ei ole tihti pagulastega, vaid majanduspõgenikega. kas see ei ole perversne, et teatud liikmesriikides on võimalik inimesi legaalselt smugeldada ühest kohast teise. ja et äh, äri õitseb äh, kõige õudsem äri, mida on võimalik endale ette kujutada, vaeste inimestega, kes kooritakse paljaks selleks, et nad saaksid ühest riigist äh, teise Euroopa Liidu riiki Europol, te mainisite täiesti õigeid asju. aga mul on spetsiifiline küsimus. eelmisel nädalal Strasbourgis Europoli esindaja rääkis meile, et inimeste Euroopast, Euroopasse smugeldamises kasutatakse samu vahendeid nagu ka tulirelvade Äh, smugeldamisel ja väga paljudes liikmesriikides näiteks ei ole seadusandlust selleks, et äh, neid erinevaid vahendeid, millega smugeldatakse, konfiskeerida. ja kolmas küsimus puudutab andmepankasid. väga palju räägitakse siin välisvõitlejatest. Europoli andmepangas on tuhat seitsesada inimest ja nende inimest informatsiooni ei jagata, tegemist on inimestega Ühendkuningriigist lähevad Süüriasse võitlema. Euroopa Liidu üheks suuremaks probleemiks on see, et andmepangad ei toimi ja nende võrdlus ei toimi. Need olid minu küsimused ja vabandust, et ajast üle läksin. aitäh, järgmisena Silvi von Kaufmann, palun aitäh, härra esimees, arvestades, kui hilja on, küsin ainult ühe küsimuse. aga enne liitun tänusõnadega eesistujariigile suur tänu kolmele ministrile suurepäraselt tehtud töö eest ja soovin teile tõesti head puhkust siis äh, pühade ajal. härra Prats, äh, Euroopa prokuratuuri, prokuratuuri kohta tahtsin küsida. Te mainisite, et on tehtud selgeid edusamme ja te ütlesite, et te eeldate, et selle küsimusega jõutakse kiiresti ühele poole. hästi, on see nii või teisiti, eks me näe Te teate, et parlamendil on siin kaasotsustusõigus ja arvestades edusamme oleks ka väga tähtis, et parlamendi informeeritaks täpselt nendest edusammudest. see olekski tegelikult minu palve teile, et annaksite meile teada, milline on läbirääkimiste seis ja minu palve komisjoni esimehele oleks, et kui need edusammud on olemas, siis kohe järgmise aasta alguses Hollandi eesistumise ajal me peaksime rääkima ka sellest küsimusest selleks, et me saaksime siis ka täpselt teada, milline on asjade seis ja et meil oleks viimane informatsioon, kui me hakkame otsustama, kas me toetame seda otsust. me soovime prokuratuuri, aga väga tähtis on ka siis teada, et mis seal paketis siis täpselt sees on suur tänu teile ja ilusat aastavahetust ja häid pühi teile! aitäh, Silvi Ivon! tõesti, me tõstatasime selle küsimuse ka juba järgmise eesistujariigiga, nende suursaadikuga ja mainisin seda ka Silvi Ivonile ja üheteistkümnendal jaanuaril siis me räägime seda küsimu-, arutame me seda küsimust, nii et võite olla kindel, et arutame järgmise aasta alguses seda, aitäh! härra Ala Aho, palun järgmisena. aitäh, mul on küsimus, mis puudutab komisjoni ettepanekut uue tulirelvade direktiivi kohta, mida mainis ka härra Schneider. olen nõus teie ja komisjoniga, et on hea, et meil on ühised standardid, ühised definitsioonid ka äh, osade kohta informatsioonivahetus ja nii edasi. aga selles ettepanekus on ka küsitavaid kohti, eriti ettepanek konfiskeerida või keelata legaalsed relvad, tulirelvad, mis on, mis on poolautomaatsed kuidas sellega julgeolekut parandada, selliseid äh, relvi ei kasutatud viimastes äh, terrorirünnakutes ja üleüldiselt neid kasutatakse väga harva kuritegude sooritamiseks, on väga ebatõenäoline, et see ettepanek üleüldiselt terrorismi äh, või relvadega puudutatud kuritegevust puudutaks ja kas praktiliselt on tõesti mõistlik keelata midagi, mis tegelikult on hoopis millegi teise moodi, tegelikult eks ekspertiisi puhul, see on ekspertiisi küsimus, kas poolautomaatne relv on automaatsega sarnane. olen nõus äh, parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, et äh, seadusandlus peab olema proportsionaalne ja kodanike õigusi ei tohiks piirata rohkem kui hädavajalik. ja et kõik piirangud peaksid endaga kaasa tooma ka ilmselget äh, lisandväärtust. kas te ei arva, et see ettepanek äh, kas te arvate, et see ettepanek on proportsionaalne, põhjendatud ja parandab Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsust või on jällegi tegemist näitega selle kohta, et teeme midagi, sest on vaja midagi teha, aitäh! Um... järgmisena härra Stevens, palun Ja, dank u wel, voorzitter. En... aitäh, härra esimees, kallid kolleegid. mul on üks küsimus ja üks märkus aga enne soovin Luksemburgi eesistujariigi tänada suurepärase koostöö ja töö eest viimastel kuudel. ma leian, et väga palju tulemusi saavutati ja see on väga hea. nüüd minu märkus. täna hommikul lugesin väga huvitavat artiklit ja intervjuud VVD fraktsiooni esimehega härra Seilstraga Hollandi parlamendist. tema ütleb, et viiekümne esimese aasta pagulaste lepingus on kirjas, et on äh, õigus äh, saada varjupaika teatud piirkonnas, aga kuuekümne üheksandal aastal parandati seda lepingut, öeldi, et äh, pagulastel on asüüliõigus kogu maailmas. härra Seelstra ütleb, et pagulaskriisi puhul tuleb kuuekümne seitsmenda aasta protokoll ja viiekümne esimese aasta leping äh, tühistada ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad seda uuesti ratifitseerima. kas te ei leia, et see ettepanek on väga huvitav? aitäh, järgmisena proua Björk, palun. Um, I... suur tänu. ma teen võimalikult lühidalt, nagu on palutud. nagu me kõik teame, on meil Euroopa Liidu institutsioonidel põhjust end õnnitleda, sellepärast et viimased kuus kuud on näidanud, et institutsioonid äh, ei ole reageerinud asjakohaselt. meil ei ole põhjust end õnnitleda ma ei räägi õiguste vähendamisest, õigusriigi põhimõtete vähem järgimisest, vaid pigem sellest, et jah, tõesti, mis puudutab äh, pagulasi, kes otsivad Euroopast kaitset, on olukord üha hullem. Amnesty International ja teised rahvusvahelised organisatsioonid näit-, nende raportid näitavad äh, väga selgelt, et olukord aina halveneb. Äh, meie delegatsioon käis Balkanitel ja me nägime seda, kuidas äh, Serbia ja Makedoonia kaudu inimesed äh, Kreekast äh, tulevad ja otsivad turvalist kohta Euroopas ja olukorras ei olnud inimkaubitsejaid ja see oli kõigest poolteist kuud tagasi ja neile oleks saanud tagada turvalise liikumiskoridori, kuid nüüd filtreeritakse inimesi vastavalt nende rahvusele Makedoonia piiril ja ka teiste riikide piiridel niisiis, de facto on inimkaubitsejad äh, jälle äh, hakanud tegutsema ja inimesed äh, ei saa Kreekast edasi liikuda. tundub, et keegi ei taha seda olukorda lahendada, olgugi et inimkaubitsemine on rahvusvahelise õiguse vastane. meil on ta-, meil ei ole vaja tegeleda uue piirikaitsesüsteemiga, kui me ei tööta ümber seda, kuidas me pagulasi Euroopasse vastu võtame ja mis alustel. Neid kahte küsimust tuleks minu arust äh, samaaegselt rääkida, seega minu küsimus on see, et äh, mis seisus on praegu ümberpaigutamine ja mis, mis saab pagulastest Euroopa Liidu piiridel, tänan. härra Jurek, palun, Jurek, palun Äh, suur tänu. esmalt äh, pöörduksin tagasi äh, punktide juurde, mille Luksemburgi eesistuja sai Läti eesistujalt, sest juba siis otsustati, et hakatakse võitlema inimkaubanduse põhjustega Ühendkuningriigi initsiatiivil tegeleti küll ÜRO resolutsiooniga, aga see puudutas ainult Liibüa ja Itaalia vahelist ähm, ühendust. seega sel teemal on väga vähe ära tehtud. kuid kui me vaatame just Liibüat, siis ei ole suurt midagi selleks ära tehtud, et Äh, inimkaubitsemise põhjuseid äh, põhjalikumalt lahendada. ma ei taha muidugi väga nuriseda, sellepärast et Luksemburg äh, pidi tegelema liikmesriikide töö koordineerimisega, kuid ehk tasub ära mainida, et need takistused, millega te silmitsi seisite, olid väga olulised, kui te selle küsimusega tegelesite. kolleeg Bonni, tema oli valitsuses, kui selle küsimusega räägiti pra-, Poola praegune valitsus, mida mina toetan, mina leian, et äh, oli väga hea, et reageeriti nii, nagu reageeriti, sest fakte on esitatud äh, valesti. võib-olla te hoiduksite edaspidi sellistest rünnakutest, eriti seetõttu, kuna härra Schulz just hiljaaegu kohtus peaminister Šidvaga ja loodetakse, et president Schulzi ka teavitati sellest, kuidas ähm, teatud sõnade kohta on valetatud. proua Lauristin, palun suur tänu. ka mina sooviksin alustada tänusõnadega, sest äh, töötasin andmekaitse äh, paketi kallal ja väga positiivne oli näha seda, kuidas äh, alaline võitlus kolme institutsiooni vahel asendus produktiivse koostööga. oli hea näha, et tõesti seatakse selge ajakava, ja Luksemburgi eesistuja ütleb, et me oleme parlamendi poolt, meil on ähm, eesmärgid seatud, kuid me soovime selle küsimuse oma eesistumise ajal lahendada. leian, et see oli väga hea lahendus, seada ühine ajakava, ühised eesmärgid ja nii edasi. Äh, minul on küsimus aga rak-, rakendamise kohta, pärast sellist head kogemust, nagu ma sain, vaatan tulevikku hirmuga koos oleme seadnud ka rakendamiseks väga ähm, täpse ajakava, nimelt kaks aastat nii direktiivi kui määruse jaoks. Ähm, mida saaks teha selleks, et see protsess jätkuks äh, ladusalt ja ka kahe aasta pärast oleks äh, vastavad rakendusaktid jõus? Äh, mis puudutab aga ühtseid Euroopa andmebaase, siis see on probleemne ja seda ka siin kolleegid mainisid. meie praegu seot-, seatud eeskirjad äh, seavad raamistiku ühtsetele andmebaasidele, kuid väga palju on veel vaja ära teha, enne kui me saame kehtestada eeskirjad praktilise andmevahetuse jaoks ja siin on probleemiks just ühised äh, määratlused, väga keeruline on seada ühiseid määratlusi, kui probleemiks on julgeolek ja andmete turvalisus. enne eelmist nädalat ei olnud meil ähm, lõplikut, lõplikku otsust, kuidas direktiivi kaasata andmekaitse. nii et meil olid äh, teatud piirangud, kuid on selge, et selleks, et nende probleemide lahendamisega edaspidi tegeleda, on vaja konkreetset määratlust, kust me näeme, kust tuleb mängu riiklik julgeolek, kus on liikmesriikide kohustused ja kuidas neid probleeme lahendada. olukorrad, kus me räägime Euroopa julgeolekust, see on kõige tähtsam, enne kui me saame jätkata ühiste andmebaasidega, teadme, teabevahetusega ja nii edasi Äh, niisiis, äh, kolmandaks soovisin veel midagi öelda. väga palju räägitakse sellest, kuidas institutsioonid ei toimi, äh, meil on vaja ühtse, uut piirikaitsesüsteemi, kuid kus on nõukogu ettepanekud? väga sageli näeme, et komisjonil on mõte, me arutame seda parlamendis, kuid nõukogu on äh, kaitsepositsioonil ja püüab äh, ideid leevendada, mahendada. kuidas, äh, kuid nõukogu peaks vaatama, kuidas institutsioonid omavahel tööle panna, mis puudutab pagulasküsimust, ümberpaigutamist. küsimus on, miks nõukogu on nii passiivne? suur tänu teile, kolleegid. taas vabandan, et minister lahkus poole pealt, kuna mitmed küsimused teisest voorust olid suunatud otseselt just talle, kuid Etienne ja Felix, äh, neil on väga hea ülevaade sellest, millega eesistuja tegeles ja soovin, et äh, kui te suudate vastata ka nendele küsimustele, siis äh, tehke seda. ilmselgelt ei saa te vastata kõigile küsimustele, kuid kuid ehk pi-, pi-, piirduksite ka teie kumbki seitsme minutiga ja ma arvan, et äh, saate rääkida täpsemalt ka sellest, mida eesistuja on teinud ja kõigepealt Etienne, palun. Euh, suur tänu, Claude väga raske on vastata seitsme minuti jooksul äh, tunnile, äh, tunni aja jooksul esitatud küsimustele, aga katsun seda teha, mina keskendun kahele küsimusele, mis mitu korda on siin kõlanud. andmevahetus või andmevahetuse puudulikkus ning ennetamine radikaliseerumise vallas. Teie hulgast mõnedki ütlesid, et andmete vahetamine liikmesriikide vahel ning Europoliga on jätnud palju soovida. Mm, me peame siin kahte asja lahus hoidma, ühelt poolt on teenistustevaheline andmete vahetamine ja teiseks politsei ning justiitsvaldkonna vaheline andmevahetus mis puudutab luureandmete vahetamist luureteenistuste vahel, siis tuletan teile meelde, et Luksemburgi eesistuja tegi algatuse kutsuda kuus Euroopa luureteenistust mitteametlikule justiitsministrite ja siseministrite kohtumisele äh, Katsi töörühmas terrorismivastase töörühmas ning äh, selle tulemuseks oli siis esimene samm, sellelaadne üritus kahe tuhande esimesest aastast alates luureteenistuste vaheline eh, infovahetus eh, on piiratud eh, andmekaitse eeskirjadega, isikuandmekaitse eeskirjadega, mis on liikmesriigiti erinevad. siiamaani on luureandmeid vahetatud kahepoolselt ja mitmepoolselt nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, Kats töötas oma, võttis endale kohustuse enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuud töötada välja platvorm, et mitmepoolset luureteenistuste info vahetamist parandada ning see on minu arvates suur samm edasi. mis puudutab politsei ja justiitsvaldkonna organite andmevahetust, siis äh, see teema on tulnud nõukogusse juba korduvalt, seda on kutsutud üles, selle käsitlemist äh, on kutsutud korduvalt äh, ning palju on jäänud teha selleks, et äh, veel, et äh, infovahetus oleks kooskõlas meid praegu ohustava ohutasemega. selles kontekstis on kahetsusväärne tõdeda, et ainult viis liikmesriiki ja üks assotsieerunud riik on saatnud viiskümmend protsenti kogu infost, mis on saadetud meie Focal Point Travelers kontaktpunkti ja, ja äh, väga vähe äh, välisvõitlejatest on registreeritud. see on üks oluline infovahetus, mida saab parandada, mis aitaks kaasa terrorismivastasele võitlusele. pooled äh, liikmesriikidest ei kasuta Europoli infosüsteemi terrorismivastases võitluses. ainult umbes sada tuhat kuussada äh, välisvõitlejat on registreeritud, pooled Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole veel loonud ühendust terrorismivastase võitluse üksuse ning äh, kom turvalise kommunikatsioonikanali vahel, mida, mille on loonud Europol nii et tegelikult ei olegi vaja nii palju uusi vahendeid juurde, et terrorismi vastast võitlust tõhustada. kõigepealt tuleks ennekõike kasutada ära siiski need vahendid, mis juba on meie käsutuses. ning sellepärast on Luksemburgi eesistuja püüdnud äh, luua kõigepealt pilti sellest, mil-, kuidas neid vahendeid praegu kasutatakse ning see annab meile aimu sellest, kuidas erinevaid vahendeid on kasutatud Europolis, äh, Interpolis, äh, Eurojustis ja sellele peaks järgneva, äh, järgnema teine etapp, komisjon analüüsib seda olukorra kirjeldust ning teeb ettepaneku selle kohta, kuidas Euroopa tasandil olukorda parandada, komisjon kutsuti üles ka, kutsub ka üles, et liikmesriigid ilma looksid ühenduse, eh, viiksid eh, Euroopa andmebaasid eh, ajakohase infoga kurssi. siis tuleb jätkata koostalitusvõime parandamist, seal on olnud mõningaid tehnilisi raskusi andmeühenduse valdkonnas, Europoli süsteemi ja Interpoli süsteemid on erinevad Euroopa terrorismivastase võitluse terroris-, terrorismivastase võitluse keskuse avamine Europoli juurde võimaldab voolujoonestada andmevahetust liikmesriikide vahel. mis puudutab radikaliseerimise ärahoidmist, siis me oleme veendunud, et terrorismivastane võitlus ei saa tugineda ainult repressiivsetel meetmetel. suurt tähelepanu tuleb pöörata ka ennetavale tööle. mitmed algatused eeldavad tihedat koostööd ametivõimude ja sotsiaalsete ja äh, usuliste äh, organite vahel ära tuleb kasutada olemasolevaid Euroopa Liidu vahendeid, äh, RAN keskus äh, äh, radikaliseerumise teadlikkuse äh, võrgustik on oktoobrist alates olnud aktiivne, see võimaldab häid tavasid ja kogemusi vahetada, vahendada asjatundjate infot radikaliseerimise vastase võitluse kohta ning ka annab võimaluse ka kodanikuühiskonnale kogemusi jagada. teiseks Süüria strateegilise kommunikatsiooni nõukogu, äh, mis võimatab samuti äh, leida häid nõuandeid kontranarratiivi koostamiseks. suur tänu, et komisjon on äh, pikendanud selle rahastamistoetust pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat samuti. siis samuti tuleb luua võimalus Euroopa Liidu institutsioonidel ning liikmesriikidel suhelda äh, sotsiaalvõrgustikega, Facebook ja nii edasi ja see, korraldasime sellise foorumi, mille eesmärgiks on samuti äh, vähendada radikaliseerumist võrgukeskkonnas. üks ettevõte on juba oma kasutamistingimusi selle tulemusena muutnud selleks, et äärmuslikku sisu oma platvormidelt ära hoida ning äh, propaganda mõju vähendada. Foorumi töö on koos kõlas inter, Internet Referral Unity äh, tegevusega, mis loodi Europoli juurde ning nende soovitustega nii palju siis radikaliseerimise ärahoidmiseks ning et vastata konkreetsele küsimusele, mis puudutab tule, tulirelvade direktiivi, siis ma pean ütlema, et praegu on äh, liiga vara sellest veel rääkida, tegemist on äh, projektiga, mille, mis on just algusjärgus ja äh, Hollandi eesistuja tegeleb sellega põhjalikumalt, kahjuks praegusel hetkel ei saa ma teile veel mingisuguseidki üksikasju anda poolautomaatsete tulirelvade konfiskeerimise kohta Äh, selle teemaga alles töötatakse lähikuudel. aitäh! on väga suureks kergenduseks vist see, et äh, Hollandi eesistujana hakkab siis tegelema nende komplekssete tulirelvadega. suur tänu, Claude, ja suur tänu kõigile, kes tänasid Luksemburgi eesistujat ning äh, kes pidasid vajalikuks rõhutada, et me oleme ju olnud oma koos, äh, et te olete, me oleme olnud koostööpartnerid, ka mina rõhutasin seda, äh, nii nagu proua Kriisbecki. mis puudutab erinevaid äh, küsimusi, siis proua Hallmeier tõstatas siin ühe küsimuse, olulise küsimuse, mis puudutab värbamist. ka mina ise oktoobrikuus, kui ma ei eksi, Euroopa Liidu nimel kirjutasin alla Euroopa Liidu liikumise, liitumisele Europoli konventsiooniga ning äh, täiendava protokolliga, mis äh, võtab üle ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni äh, tagasipöörduvate välisvõitlejate äh, kohta ning äh, see hõlmab ka värbamist ning värba, värvata laskmist terrorismilikeks tegevusteks, nii et tegelikult õiguslik alus on olemas, tekst on olemas ning komisjon on teinud ka omalt poolt direktiivi ettepaneku, et võtta liikmesriikides, liikmesriikides üle äh, ÜRO resolutsiooni sätted, nii et põhimõtteliselt me peame lihtsalt rakendama seda õigust, mis juba, juba kehtib. mis puudutab ennetavat tegevust, siis koos Euroopa Komisjoniga oli meil au korraldada konverents äh, üheksateistkümnendal oktoobril Brüsselis ning see konverents käsitles just nimelt ennetust meie võitluses, mitte meie tegevus ei saa piirduda ainult repressiivsete normidega, vaid äh, meil on vaja ka keskenduda ennetusele, mul on väga hea meel tuletada teile meelde, et selle konverentsi järeldused olid kohe justiits- ja siseministrite nõukogu päevakorras ning võeti vastu öö, äh, ning nüüd on need osaks ministrite nõukogu ametlikest järeldustest, see näitab, et ministrid samuti leiavad, et kõiki ennetava töö külgi tuleb ka ära kasutada. see töö ei ole sugugi mitte lõppenud veel, töö alles kestab ning töökoorem meie ees on tõsine. proua Mairit teile kohal, aga ta arvas, et on vaja vähem Euroopat, mitte rohkem Euroopat, mina ei ole selle arvamusega nõus, leian, et just vastupidi, on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem, härra Booni küsimus, mis puudutas teist päevakorrapunkti ministrite nõukogu päevakorras, mitteõigusloomelist päevakorda, kus meil oli väga oluline küsimus meiegi leiame, et viha tekitavad sõnavõtud, millest te rääkisite, ei ole vastuvõetavad ei netikeskkonnas ega reaalmaailmas ning kõik liikmesriigid, kõikidel liikmesriikidel on õiguslikud vahendid selle vastu võitlemiseks olemas, hoolimata sellest, et online ettevõtted ei osale äh, tehtavas töös ehkki algatus selleks on juba tehtud ja edusammud on paljulubavad, aga kõikides liikmesriikides on olemas sätted selleks, mida, et selle vastu võidelda ning seda saab rakendada. selles valdkonnas on tekstid, alustekstid olemas ning mingisugust Euroopa tasandi luba riigid ei vaja selleks, et reageerida kasutades äh, ära repressiivseid äh, meetmeid, äh, meie oleme Luksemburgis seda juba teinud juba mõnda, mõni kuu ning kõikidel liikmesriikidel on selleks samad võimalused. proua Anna Komese küsimus, mis kasutas, mis käsitles majanduslike sanktsioonide kasutamise võimalust. nõukogu ei ole äh, selles suhtes äh, seisukohta vastu võtnud, Luksemburgi eesistuja oleks eelistanud äh, majanduslikke sanktsioone äh, aga äh, positiivses valguses, et julgustades neid, kes äh, käituvad hästi, kellegi karistamine majanduslikult võib pigem rohkem viletsust tekitada, ma arvan, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu sellele, et pakkuda präänikut neile, kes pingutavad ma arvan, et selline lähenemisviis oleks viljakam. rääkisite ka seaduslikust rändest, jah, seaduslikud rändekanalid on üks lahendus ebaseaduslike rände reguleerimiseks, me pole kaugeltki selles küsimuses jõudnud rakenduskõlblike lahendusteni, aga meil oli üks kolmepoolsete läbirääkimiste voor, kus me jõudsime kokkuleppele, mis puudutab äh, direktiivi küsimuses, mis käsitleb äh, üliõpilasi ja teadlasi, see võimaldab äh, vähemalt neil Euroopa Liitu siseneda, see ei ole küll kõik ja aga, aga vähemalt üks kokkulepe on saavutatav ning see valdkond on minu jaoks ka väga oluline. härra Depre rääkis sellest, mida me võisime lugeda Taani kohta ajakirjanduses, ma ei ole sugugi mitte kindel, kas on mingisugust ametlikku ettepanekut Taani äh, kohta, aga ma ei tea, kas võib mingisugustest konkreetsetest seisukohtadest lugeda, see on ainult, äh, ma, ma, ma ei ole vähemalt ka midagi konkreetset kuulnud, äh, aga tunnen loomulikult huvi selle vastu, praegu midagi kommenteerima siiski ei hakkaks kui ajakirjanduses käsitletud ettepanekud tõesti on ka ametlikuks poliitikaks, siis äh, tekitab see palju muret Euroopa Liidus. mis puudutab Ühtekuuluvusfondi, siis äh, ja selle kasutamist, äh, siis me oleme sellest rääkinud justiits- ja siseministrite nõukogus. jah, Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine annab palju mõtlemisainet ning on üsna reaalne ning äh, jagan täielikult teie mõtteviisi. Draginitši rääkis organiseeritud kuritegevusest. mis puudutab organiseeritud kuritegevust, siis Euroopa Liit on olukorras, kus äh, peaks tõhusamalt tegutsema asuma, sellepärast et organiseeritud kuritegevus on kõige põlastusväärseim kuritegevus üldse see seab ohtu meie eetilised äh, alus, alustalad ning äh, ei ole vastuvõetav Euroopa Liidus. me ei saa jätta liikmesriike üksi äh, silmitsi kuritegevusega, kurjategijatega, kes liiguvad üle piiride, kes on väga hästi organiseeritud me peame palju ära tegema selles valdkonnas, kuid oleme omaltki poolt mõndagi saavutanud, näiteks andmekaitse direktiiv äh, on üks oluline äh, ene-, element, mis tagab meil parima andmevahetuse. Äh, kui politsei, justiitsasutused hakkavad andmeid paremini vahet-, andmeid vahetama, vahetama, siis võtame osad relvad ära organiseeritud kuritegevuselt. proua Lauristini raportöörina on teinud ka ära suure töö selleks, et tagada andmevahetuse kvaliteedi tõus tõu, politsei ametivõimude vahel ning see äh, iseenesest annab meile võimalused kogu selles valdkonnas märkimisväärset edu saavutada äh,. selle kokkuleppe üle peaksime kõik väga rõõmsad olema. proua Kriisbeck tõstatas äh, juriidilise abi meil on, me valmistasime, valmistasime ette kolme teksti, kolmas jäi lõpetamata, juriidiline abi ei ole teema, mis jääb ainult raha taha kinni, paraku sellest räägitakse palju. loomulikult sellel on oma kulud, selle rakendamine toob kaasa kulusid, aga kui me tahame, nagu me oleme juba aastaid tahtnud ning milles osas me oleme juba aastaid liikunud, kui me tahame äh, kohtualaseid just juriidilisi otsuseid vastastikku rohkem tunnistada, siis me peame ka äh, tegelema sellega, kuidas erinevates liikmesriikides need otsused langetakse ning menetluslikud garantiid, menetluslikud tagatised õi-, õigusasutustele juurdepääs, kohtumõistmisele juurdepääs on üks osa sellest. Äh, liikmesriik peab siis seega täitma oma puudujäägid selleks, et tagada öö, äh, tagada inimesele juurdepääs kohtumõistmisele äh, äh, ja see ei ole mitte ainult rahaline kulu, vaid see on ka menetlusliku äh, ligipääsu tagamine. Hollandi eesistumise ajal arutelud selle kolmanda teksti üle jätkuvad, see on põhimõttelise tähtsusega tekst ning kogu meie kohtumõistmise protsess Euroopa Liidus tugineb sellele, kõik Euroopa Liidu kodanikud, kas nad elavad ühes või teises liikmesriigis, peavad äh, saama pöörduda kohtu poole, sõltumata sellest, kas neil on selleks vahendid või mitte. ja see on väga oluline tekst, äh, mille viimase ettepaneku loeme loomulikult korralikult läbi. proua Kaufmann seadis küsimärgi alla minu optimismi Euroopa prokuratuuri küsimuses. tahtsin siin äh, pisut äh, julgustada meie Hollandi kolleege, kellel on vaja julgust ning vastupidavust selles töös, mis on väga spetsiifiline oma olemuselt. me oleme artiklitega üks ja kolmkümmend seitse ühele poole jõudnud ning Luksemburgi eesistuja homme, kui ma ei eksi, või ülehomme avaldab dokumendi, mis sisaldab konsolideeritud tekstiettepanekut artiklid üks kolmkümmend seitse, mis trio eesistumise ajal siis said lõpule viidud ja see tekst avaldatakse ülehomme, võite sellega tutvuda, see on äh, tekst artiklitest üks kuni kolmkümmend seitse ning töö jätkub jaanuarikuus äh, proua Stevens, väga spetsiifiline küsimus, mis puudutas kahte rahvusvahelise õiguse instrumenti, mida ma paraku ei tunne piisavalt põhjalikult. Need kuuluvad äh, minu kolleegi äh, äh, Asselborni pädevusvaldkonda äh, ning ma ei saa tema eest vastata. siis proua Lauristini sõnavõtt äh, pigem kommentaarid kui küsimused äh, rakendamise üle mõningad liikmesriikidest juba valmistavad ette direktiivi jõustumist. me teame, et pärast ametlikust teatajast, teatajas avaldamist on kaks aastat ettevalmistustöödeks. komisjoni peab siin julgustama nii-öelda liikmesriike ning kutsuma neid üles teksti jõustumist ette valmistama, aga liikmesriigid on motiveeritud, selles pole vähimatki kahtlust ja viimane küsimus proua Lauristinilt, mis puudutab ümberpaigutamist. tuletan teile meelde, et nõukogus oktoobris või novembris käivitasime me kriisimehhanismi see üle otsustati siis aasta, üle, aasta lõpus ametlikult ning pärast seda on olnud terve rida koosolekuid, kus on kohal olnud Kreeka ja Itaalia kolleegid, Türgi kolleegid ning ka teised. kõigest sellest oleme koostanud raporti, mis äh, esitati ülemkogule ning mis on avalik, äh, võite sellega tutvuda. see oli minu viimane kommentaar lõpetuseks veel kord suur tänu selle suurepärase koostöö eest viimase poolaasta jooksul. mul on olnud äh, rõõm, au äh, teiega kohtuda Luksemburgi ministri ja nõukogu eesistujana, aitäh! aitäh, Felix, aitäh, Etienne! nagu te teate, kolleegid, see on viimane ametlik võimalus, kus me näeme Luksemburgi ministreid, karavan liigub peatamatult edasi. üheteistkümnendal jaanuaril kohtume juba Hollandi eesistujaga, aga see on tõesti osa eesistumise tõhususest ja tõesti suur tänu Luksemburgi ministritele kahele, kes te siin kohal olete, kuidas te reageerisite probleemidele, mis meil tekkisid äh, ja Hollandi eesistuja ütles esimesel kohtumisel ja suursaadik ütles ka, et tegemist on suure eeskujuga ja me siin ei kiida iseennast, vaid kõik need poliitilised suured probleemid, mis meie ees seisavad ja ka see, kuidas Euroopa institutsioonid sellele reageerivad. meil oli probleeme ka äh, tähtaegadega, mis olid läbi saamas, sest väga kaua oli teatud projektidega juba tegeletud ja nüüd äh, Luksemburgi eesistujate abiga ja raske ränga tööga kolleegidelt äh, õnnestus meil kolmepoolsete läbirääkimiste kaudu need küsimused lahendada suur,. suur-suur tänu teile selle eest, suur tänu, et te tõesti keskendunult oma eesistumise läbi viisite. härra Booni oli ka kohal, kui teie peaminister oli kohal, libe konverents oli see jällegi, libe tegi tööd, nii et tõesti üheskoos on väga palju tööd ära tehtud ja osad olid kohal ju ka veel eelmisel nädalal Strasbourgis, nii et tegemist on olnud raske kuue kuuga, järgmised kuus kuud on ka kindlasti väga Äh, töised, nagu proua Lauristin ütles, tuleb kõike hakata nüüd rakendama. suur tänu, olete meil suureks sõbraks saanud ja ootame juba järgmist eesistumist ja kui teil on nõu neile anda, siis laske käia, aitäh! Um, uh, kahjuks, kallid kolleegid, oleme ajast vägagi maha jäänud. Many... kõik võtsid sõna, väga paljud kolleegid olid kolmepoolsetel läbirääkimistel kaasatud ja tahtsid äh, sõna saada, te kõik pidasite kõneajast kinni, aga oli väga raske siiski äh, üleajaminekut vältida, võib-olla oleks pidanud eesistumise arutelule rohkem aega ette nägema. E järgmine päevakorrapunkt, milleks on punkt number neli, Euroopa Liidu demokraatia, õigusriigi põhimõte ja põhiõiguste mehhanismi loomine. ma teen väga lühikese sissejuhatuse, sellepärast et äh, aeg on otsas ja annangi kohe sõna proua Infeldile, kes on raportööriks ja siis saavad sõna variraportöörid ja ülejäänud liikmed, nii et Silvi, palun. Yes, thank you, Chair aitäh, härra esimees, teen hästi lühidalt, äh, sest suurem osa inimestest, kes on kohal, tegelikult teavad, äh, mis on selle raporti taustaks. Äh, tegemist on õigusloomelise aruande, raportiga, mis läheb selle koja täiskogule ja see puudutab siis Euroopa Liidu demokraatia õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomist ja arvamuste vahetus Luksemburgi kui eesistujariigiga tegelikult näitas väga hästi, kui palju meil on vaja sellist mehhanismi, me oleme paika pannud kõige toredamad põhimõtted oma lepingutes, inimõiguste hartas, terves reas õigusloomelistes projektides, pretsedendiõigusega ja nii edasi aga ikka ja jälle me näeme, et õigusriigi põhimõtted, põhiõigused ja õig-, ja demokraatia on väga-väga raskes seisus ja me peame nüüd hoolitsema selle eest, et me tõesti oleme nende väärtuste liit, mida me soovime ka tegelikult olla me oleme kaks korda variraportööridega kohtunud, täpselt samamoodi nagu ka arvamuse koostajaga põhiseaduskomisjonist. ma soovin, et me teeksime koostööd meeskonnana ja nende ametlike reeglite kõrval, mis äh, raporti koostamiseks on ette nähtud, tegime me veel koostööd ka AFCO komisjoniga väga tihedalt ja me jaotasime oma töö variraportööride vahel ära, vastavalt nii, nagu teie, härra esimees, tegite, kui te olite uurimiskomisjoni äh,, Prismi uurimiskomisjoni raportöör, nii et see dokument äh, jõuab teieni, teil seda esitatakse teile veebruari keskel ja siis alustame kogu menetlust muudatusettepanekutega ja me loodame hääletada juulikuus täiskogul. meil on tõesti vaja rohkem aega, me peame selle aja leidma, sest on tähtis, et me töötaksime välja korraliku äh, raporti, millega kõik fraktsioonid on nõus, mitte et meil oleks midagi väga vastuolulist ja millele on väga raske saada enamust kuus teemavaldkonda on äh, demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste tulemustabel, teiseks iga-aastane üle-euroopaline parlamentaarne arutelu, kolmandaks demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja põhiõigused äh, mõjuhinnangutes ja järelevalvetöös siis artikkel kaks põhiõiguste hartas ja selle kasutamine rikkumismenetluste jaoks. nelja, viiendaks äh, Äh, üksikisikute rakendamine ja siis äh, viimane punkt, mis puudutab äh, olemasolevaid mehhanisme, olen teile valmis need valdkonnad ja pealkirjad edasi andma, meetodid ja vii-, juba olemasolevad mehhanismid ehk viimane valdkond. meil oli poolteist tundi tagasi ka,, tähendab kaks nädalat tagasi kuulamine sellel teemal ja me soovime kahekümne teisel veebruaril korraldada kuulamise koos AFCO-ga ka kuhu on ka siis kohtuvõimu esindajad kutsutud, Euroopa Kohtu esindajad, võib-olla ka liikmesriikide põhiõigus, põhiseaduskohtutest äh, esindajaid ja loodame saada kedagi kohale ka äh, USA-st, sest äh, seal see kohtuvõimu esindajatel on ka väga palju kogemusi sellega, nii et kuulamine kujuneb väga huvitavaks ja meil on samamoodi ette nähtud kohtumised nõukoguga ja nõukogu eesistujariigiga, sest nagu me juba Luksemburgilt kui eesistujariigilt kuulsime, nemad on alustanud ja nad on pidanud juba esimese arvamuste vahetuse nõukogus selle küsimuse üle. ja tegemist oli nii-öelda mõõduka algusega ja me loodame, et Holland eesistujana ja ka järgmised eesistujariigid arendavad seda küsimust edasi ja me loodame, et me saame seda siis teha tandemina parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel. ja see olekski kõik, saadan teile e-kirjade rohkem informatsiooni, kui vaja ja olen otse loomulikult valmis vastama küsimustele. aitäh selleks, et seda kõike kokku võtta, tegemist on esimese aruteluga ja töödokument esitletakse viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal veebruaril meie komisjonis ja meil toimub minikuulamine ka AFCO komisjoniga ja seda siis teine, kahekümne teisel veebruaril selline on siis see menetlus, mis on ette nähtud ja nüüd variraportöörid ning kõigepealt Frank Engel, palun. I... aitäh, Claude! ma jätkan nüüd luksemburgi keeles, sest suurem osa luksemburglastest on läinud. aga tahtsin öelda järgmist. tegelikult täpselt sedasama, mis ennegi. see on tegelikult äh, selle raporti jaoks tähtis ja ka Rahvapartei jaoks tähtis, nimelt äh, ma usun, et me peaksime tegelema selle küsimusega. me peaks rääkima mitte kõikidest nendest üksikasjadest, millest oleme juba väga palju rääkinud, see, see puudutab ühte kindlat riiki Kesk-Euroopas ja ilmselgelt äh, ei ole, need võivad välja tulla ka äh, kõikides liikmesriikides igapäevases elus siis, aga selle asemel me peaksime vaatama, milline on Euroopa juhtimise loogika. see, mida on siiamaani juba välja töötatud või mida arvatakse, et mida võiks saavutada ja see peaks tõesti olema seotud õigusriigi põhimõtetega selle sõna kõige otsesemas mõttes ja see tähendab seda, et riigi tegevus peab olema etteennustatav, et me peame, riik peab olema usaldusväärne, tema institutsioonide tegevus peab olema usaldusväärne ja me peaksime siis täpselt teadma, mida riik ette võtab, kui ametivõimud hakkama ei saa. ja peale selle siis ka see, kuidas on võim jagatud, et äh, kohtuvõim oleks sõltumatu ja nii edasi. ja suurem osa nendest küsimustest on praegu sattunud äh, kas uue rünnaku alla või pole lihtsalt mitte kunagi toiminud. kui vaadata, mis toimub praegusel hetkel Kreekas, siis see riik mitte ainult ei ole võimeline oma välispiiri kaitsma, mis on probleemiks nii Euroopa Liidule, Kreekale kui ka Schengenile ähm, ja sellega liitunud äh, riikidele aga on ka tegelikult muid siseküsimusi, mis tegelikult ei ole kunagi toiminud nii, nagu me tegelikult soovime, et nad toimiksid ja mis vastaks siis Euroopa standarditele. seda ka siis, see tähendab siis seda, et meil ei oleks korruptsiooni, et ametivõimud äh, toimiksid, tegutseksid etteennustatavalt ja nii edasi. vanad nähtused, uued nähtused, aga kõik need nähtused siis ühtekokku pluss sinna juurde veel see, mis nüüd on lisandunud, terrorism ja julgeolekuküsimused, mis võivad tõesti meid kallutada ühele või teisele poole, kui me ei ole piisavalt ettevaatlikud ja ma arvan, et need on need küsimused, millele me peaksime tõesti väga palju tähelepanu pöörama selles kontekstis. selleks, et me siis tõesti saaksime ka Euroopa Liidu tuleviku jaoks oma panuse anda. aitäh, Järv Kõigu! Äh, proua Infeld äh,! võtab sõna, ütleb, ta tahab kohe öelda, et ma tegin vea, ma jätsin selle küsimuse välja, sest see ei olnud mul märkmetes kirjas. see, see on tegelikult töödokumendi osa ja tahtsin vabandada härra Engeli ees. ma üritasin seda mitte mainida ja ma tegelikult lootsin, et Sofi teeb seda, ütleb härra Engel. ma just vabandasin, ütleb Reinfeldt, jõulud on ukse ees ja tõesti korra aastas ma võin ju seda teha nii et me tõesti üritame siis komisjoni distsiplineerituna hoida hästi läheb meil see härra Kööghoop, palun järgmisena. mulle tundub, et siin on väike probleem. üks meie probleeme on muidugi see, et ikka ja jälle oleme me olukorras, kus rakendamisele hakatakse vaatama siis, kui tegemist on juba probleemidega, mitte siis, aga kui me alustame rakendamistööga. komisjon on väga huvitavaks kohtunikuks, meie ei saa siin kohut pidada, meie tõesti eelistaks, et äh, liikmesriigid peaksid kinni põhilistest põhimõtetest äh, ja et meie saaksime siis kohe algusest peale seda kontrollida meil on olnud terve rida juhtumeid viimasel ajal, kus on tekkinud äh, probleeme ja liikmes, liikmed siin parlamendis on teatud riikidega probleeme tõstatanud. vahel on need küsimused tõstatatud objektiivselt, aga teinekord on tegemist ilmselgelt poliitilise ja subjektiivse mänguga. reeglid on tegelikult päris lihtsad, mis puudutavad inimõigusi ja põhiõigusi Need reeglid on paika pandud, nad on üleüldiselt objektiivsed, aga kui me objektiivsuse kõrvale jätame, siis tegelikult on meil väga raske näha, mis tegelikult toimub ja millised on mõjud. ja siis on veel küsimus, mille millele me peaksime vastu seisma, et me tooksime ühe riigi mingil ajahetkel välja, meil on terve rida rikkumisi käimas, kui te vaatate neid objektiivseid kriteeriume, Need äh, rikkumised käivad pidevalt väga paljudes riikides äh, ühte või teistmoodi. tegelikult suurem osa riikidest, kahekümne kaheksast liikmesriigist kogu aeg rikub midagi ja selle asemel, et me lihtsalt meenutame neile ja mingi menetluse alustame, me tegelikult ootame, et midagi väga-väga suurt toimuks, et meedia seda õudselt kajastaks ja siis me ründame seda ühte riiki ja toome siis välja kõik need laiapõhjalised inimõiguste rikkumised, aga see ei toimi, üldse ei toimi. nii et me peaksime pöörduma tagasi põhiliste põhimõtete juurde, peame minema mõistliku komisjoni lähenemise juurde tagasi ja me ei tohi ära unustada ka seda, et komisjon on valvekoeraks, komisjon vastutab siin ja ärge jätke seda asja liiga kaua lebama, nii kaua, kuni siis mingil hetkel hakatakse seda kritiseerima ja kuritarvitama selleks ja see tekitab meis suuremaid konflikte, nii et tõesti, ma arvan, et me peaksime kohe algusest peale kontrollitegevust läbi viima. aitäh, järgmisena Barbara Spinelli, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu raportöörile selle eest, et ta kohe algusest peale ka variraportöörid äh, kaasasse sellesse töösse ja ma tooksin siin välja artikli kaks põhiõiguste hartast. tegemist on küsimusega, millega olen variraportööriga tegelenud, variraportöörina tegelenud. kõigepealt äh, kohaldusala. see et harta on esmasesse õigusesse kaasatud ja lepingutesse ja see tegelikult muutis artikli viiskümmend üks aluslepingutest tühisest, tühiseks ja see omakorda äh, piirab kohaldusala. me räägime siin erinevatest põhiseaduslikest traditsioonidest, erinevatest liikmesriikidest ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni sätetest, millele kõik liikmesriigid on ju ka alla kirjutanud. nii et tegelikult me ei saa siin rääkida põhiõiguste harta rakendamise täielik, täieliku rakendamise piiramisest rääkida õigusriigi põhimõtteks ongi ju see, et hartat täielikult rakendatakse ja tunnustatakse. tulen nüüd artikli kaks juurde, kus räägitakse toimivast meetmest õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste kaitseks. ja et seda tuleb läbi viia liikmesriikides. ma arvan, et tulevikus tuleks seda kõike laiapõhjalisemalt rakendada, nii et see kehtiks kõikidele inimestele, organisatsioonidele ja ametitele, mis tegutsevad Euroopa Liidus. Ehm, ka nendele, mis praegusel hetkel ei ole kontrolli alla allutatud. siis kell kaks on ju tegelikult ka Euroopa Liidu selgrooks ja sellepärast on meil siin vaja ette näha tugevamat kaitset Äh, mis läheks kaugemale kui see, mis on artiklis äh, kakssada seitsekümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus. ja lõpetuseks tahtsin veel öelda järgmist. selles esimeses etapis tuleb just ühte välja tuua, see tulevane kaitsemeede ei tohi mõjutada artiklit seitse ehk seda riikidevahelist valdkonda, sest me räägime Euroopa Liidu justiitsorganitest, mis siis oma pädevuste raames peavad sätteid rakendama ilma poliitilise ähm, alatoonita. ja kui me räägime siin ühenduse äh, raportites, siis tegelikult uus meede toob artikkel seitsme kordamise endaga kaasa, mitte midagi muud. aitäh, kallid kolleegid, kuna aeg on otsas, äh, siis vaatan, kui palju on veel kõnelejate soove, et härra Lopes Aguilar ja proua Fajon ja siis paneme kõnelejate nimekirja kinni, kui te pole sellele vastu. otse loomulikult härra Lopes Aguilar, kuigi ta pole veel sõna saanud üks hetk siiski takistatakse teda. aitäh! tahtsin öelda, et teen hästi lühidalt, sest tegemist on küsimusega. demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kvaliteedi indikaatoriks Euroopa Liidus on olnud see, kui palju juhtumeid jõuab Euroopa Inimõiguste Kohtu ette Strasbourgis ja kui palju on siis süüdimõistmisi, nii-öelda süüdimõistmisi, et mitu korda siis liikmesriigid süüdi mõistetakse? ja me teame, et teatud liikmesriikides eh, rikkumiste arv viimastel aastatel on väga-väga palju tõusnud ja see tegelikult näitab, kuidas demokraatia olukord nendes riikides on halvenenud Euroopa Nõukogu eksperimenteeris selle laienemisega, et seal on kuni nelikümmend seitse äh, liikmesriiki, paljudel neist aga ei ole mitte mingit demokraatlikku tausta, nii et ma tahtsin nüüd küsida, et kas selle õigusriigi põhimõtete meetmes võiks mõelda ka selle peale, millist rolli mängiks Euroopa Kohus, kui vaadatakse läbi kaasuseid, kus äh, Euroopa põhiõiguste harta mängib rolli. sest seal on olnud terve rida juhtumeid, väga tähtsaid, mille puhul Luksemburgis asuv Euroopa kohus, meie kohus siis, on hakanud hindama seda, kas inimõiguste harta on tõesti kehtivaks abivahendiks selle kohta, kuidas liikmesriigid siis peaksid äh, Euroopa Liidu õiguslikus raamistikus äh, õigusriigi põhimõtteid äh, rakendama. kas selle peale on mõeldud? järgmisena Tanja Fajon, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahtsin öelda, et olen vägagi nõus sellega, et meil on vaja seda meedet ja me tihti juba minevikus tõime välja probleeme erinevates liikmesriikides, eelkõige Ungaris, aga ka teistes riikides. ja et äh, see artikkel seitse, mis on tõesti väga delikaatne ja meil ei olnud mitte mingit meedet ja mehhanismi, kuidas äh, reageerida ja ma oleks tõesti väga õnnelik, kui sa saaksid meile saata need töödokumendi pealkirjad ja ma arvan, et me peaksime välja töötama ka teatud näitajate nimekirja, see vist on ka selle töödokumendi eesmärgiks et mida mõõta ja kuidas mõõta demokraatia taset meie liikmesriikides ja ma arvan, et meil on vaja ka selge eesmärk vaja paika panna, et meil on vaja ka meetmeid ja vahendeid, kuidas äh, siis vastata. ja äkki sa võiksid natukene selgitada ka seda, mis suunas sa mõtled, et mis suunas me peaksime nende vastustega siis liikuma? et kui demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid rikutakse ja võid arvestada meie toetusega, sest see on küsimus, mis on meie jaoks olnud väga tähtis ja on kindlasti tähtis järgnevatel kuudel ja aastatel. härra Juurek, te olite vahepeal ära läinud, võtsin teid nimekirjast maha, aga saate siiski veel sõna aitäh, aitäh, härra esimees. minu küsimus on sarnane eelmisele küsimusele. kas ma võiksin paluda rohkem informatsiooni selle kohta, millised legaalsed vahendid on ette nähtud selle uute, uue me-, mehhanismiga, mis on siis see erinevus võrreldes varasemate õiguslike sätetega, mis on meil juba lepingutes kirjas milline on menetlus, mida siis soovitakse kasutada? et mis on siis uus selles ettepanekus? aitäh, Sofi! meil on nüüd umbes kakskümmend minutit olnud selleks, et seda äh, laiapõhjalist küsimust siin arutada. selle asemel, et vastata küsimustele, äkki sa äkki räägiksid, kuidas edasi minna äh, sest tegemist on esimese aruteluga. aga neid ei olnud ju palju, nii et ikkagi vastan, ütleb proua Infeld. Äh, viimane küsimus, tegelikult ei ole mitte üks õiguslik äh, instrument, vaid meil on terve rida meetmeid, mida me saame siis kasutada ühtse meetmemehhanismi raames. ja Timothy tegelikult lõi otse naelapea pihta, kui ta ütles, et tegemist on ennetustööga, et me tegelikult ei tohiks ka sattuda sellisesse olukorda, kus meil tuleb hakata liikmesriike karistama, nii et kui see meede toimib, see mehhanism toimib, siis see peaks olema jagatud erinevatesse sammudesse. ja nüüd me oleme välja töötanud dialoogi nõukoguga ja liikmesriikidega, see peaks olema tegelikult see, mida me hakkame siis kohe ka kontrollima et anname juba hoiatusnoote ja alles pärast seda tulevad sanktsioonid ja midagi muud veel. aga tegelikult me ei taha tõesti siin häbimärgistada riike, oodata suuri skandaale, vaid äh, me tahame hoolitseda selle eest, et meil tõesti õnnestub sisse viia äh, põhiõiguste ja mm, õigusriigi põhimõtete kultuur. siis Euroopa Kohut Liidu roll siis, kui räägitakse põhiõiguste hartast, ma arvan, et äh, selle osa katab ära kahekümne teise veebruari kuulamine, kuhu on meil siis kutsutud amet, kohtuvõimude esindajad, kaasa arvatud Euroopa Kohtu esindajad. ja lõpetuseks Tanja Fajon, jah ähm, näitajate väljatöötamine, kuidas neid siis lõppude lõpuks kasutatakse, eks seda me näe, aga see oleks tõesti üks võimalusi ja ka see, mida Frank Engel ütles, et kuidas me paneme, kuidas me defineerime demokraatiat, kuidas me õigusriigi põhimõtteid defineerime, mis on need standardid ja mis on need põhjused, miks härra Timmermann siiamaani on keeldunud äh, tegemast äh, ettepanekud Euroopa Komisjonile, ta ütleb, et me ei saa äh, kvantiteetidega demokraatia ja inimõigusi paika panna, sellepärast polegi vaja midagi teha ja võib-olla tõetera on seal sees, aga me saame seda siiski teha käegakatsutavamaks, me teeme seda Euroopa Liiduga äh, liituda soovivate riikide puhul, siis me teame täpselt, millised on standardid, nii et ma olen täiesti veendunud, et need standardid saab välja töötada ja ka defineerida liikmesriikide jaoks ja kui me seda teeme, siis me tegelikult ka loodetavasti, nagu Timothy juba ütles, ennetame kõiki neid õudseid ja mõttetuid arutelusid ühe, teise ja kolmanda riigi või partei üle. siiamaani on see olnud tõesti vägagi õudne, me ei ole suutnud Euroopa Liidus demokraatia ja põhiõiguste olukorda parandada nii et ma tõesti loodan, et selle raportiga ja selle menetluse väljatöötamisega, mis on tegelikult ju taotlus komisjonile, et tehtaks õigusloomeline ettepanek ja poliitiline ettepanek, alustame me siis tõesti nii-öelda seda väärtuste liidu reaalseks tegemist. aitäh kõikidele kolleegidele, kes osalesid selles arutelus, läheme nüüd edasi päevakorrapunkti number viis juurde olukord Vahemerel ja vajadus välja töötada Euroopa Liidu terviklik rändekasutus. meil on siin kaks äh, töödokumenti kaasraportööridelt Roberta äh, Metsolalt ja ka Šetuki Jengelt. see puudutab siis erinevate agentuuride kaasamist ja teiseks äh, ka EASO toetust ja varjupaigasüsteemi rakendamist ja jällegi, kuna aega on vähe, siis läheme kohe esimese töödokumendi läbivaatamise juurde, mis puudutab siis piiride haldamist ja viisapoliitikat. pärast seda, kui mõlemad töödokumendid on esitletud, annan sõna siis küsimuste esitamiseks. suur tänu kolleegidele, kes on nii kauaks siia jäänud ja oodanud selle arutelu algust. ja proua Metsala peaks kõigepealt sõna saama. nii et kolleegid, andke märku, kui te soovite arutelus osaleda Roberto Metsola saab kõigepealt sõna. Teie siis esitlete siis esimest töödokumenti, mis puudutab, kui ma nüüd õigesti aru sain, piiride haldamist ja viisapoliitikat, on nii? nii et palun. suur tänu aja kokkuhoiu huvides äh, tutvustan kõiki tänaseid dokumente ise ja kohe, äh, saan teha suhteliselt lühidalt me oleme tõesti jõudmas väga pika töö ja vahel ka keerulise tööprotsessi lõpu, lõpupoole. täna, täna on meie ees üks äh, viimaseid töödokumente. töö ei ole olnud lihtne, kuid me oleme andnud endast parima, et leida kompromisse erinevate äh, fraktsioonide vahel ja kindlasti olete äh, minuga nõus, et see mm, teema tekitab palju lõhesid me soovisime luua terviklikku lähenemist äh, rändele, mis äh, hõlmaks äh, selle valdkonna kõiki erinevaid teemasid. me tuvastasime kaheksa erinevat valdkonda, millele keskenduda ja täna esitleme viimaseid, viimaseid teemasid piiri, piirikontrolli ja legaalset rännet. mis puudutab piiri, piiride kaitset, siis äh, selleks, et sisepiirid puuduksid, tuleb tõhustada kaitset välispiiridel ja seda eeskätt Schengeni infosüsteemi kaudu. Schengeni ala terviklus ja sisepiiri, piirikontrolli äh, kaotamine tähendab seda, et äh, sisepiiridel peavad kõik liikmesriigid vastama väga kõrgetele standarditele välispiiride kontrollimine aitab tagada rände liikumise kontrollimist Euroopa Liidu suunal ning inimeste äh, tuvastamine on tagatud, samuti on äh, vaja, väga vajalikud ka turvakontrollid. meie dokument äh, räägib lähemalt sellest, mida meie Frontexilt ootame, ähm, teeme ettepaneku luua uus laialdase mandaadiga amet, millel on õigused Euroopa, kogu Euroopa Liidu tasandil. on tarvis äh, põhjalikku strateegiat välispiiride, piiride kaitseks ja ootan ka komisjoni arvamust sel teemal. teine töödokument äh, räägib äh, ühtsest Euroopa Liidu varjupaigasüsteemist, mis puudutab Dublinit, siis me peame aru saama piirangutest, ja tõdema, et liikmesriigid peavad äh, teg tegema rohkem, et Euroopa Liidul oleks ühtne varjupaigasüsteem. Äh, oleme kaalunud eri, erinevaid äh, variante Dublini reformide jaoks me peame aru saama, et inimesed, kes otsivad kaitset, tulevad aru saama, tulevad Euroopasse, peavad saama kaitset. liikmesriigid peavad jagama vastutust võrdselt ja vastutus ei pea jääma ainult Euroopa Liidu piiri piirialadele. ja selle, selleks tuleb äh, tegeleda varjupaigasüsteemi reformimise ja ähm, parandamisega. sõrmejälgi tuleks võtta üle neljateistaastaselt äh, inimestelt ja seda teavet tuleb jagada. mis puudutab legaalset rännet, siis äh, inimesed, me peame välistama selle, et inimesed tulevad Euroopasse paatidel ja laevadel, mis selleks ei sobi, vaid turvaliselt. liikmesriikidel peab olema õigus äh, reguleerida seda, kui palju inimesed äh, tulevad, kui palju inimesi tuleb kolmandatest riikidest Euroopa Liitu tööd otsima äh, soovime, et läbivaatus oleks põhjalik ja liikmesriikidele peab jääma õigus äh, reguleerida oma töö, töö, tööhõive küsimusi. kuid tuleb tegeleda probleemide lahendamise ja ähm, probleemide parandamisega. mis puudutab töödokumente, siis need sisaldavad äh, praeguseks vastu võetud kompromissettepanekuid ja ka jõulude ajal teeme väga palju tööd selleks, et äh, kaheksateistkümnendal jaanuaril seda dokumenti teile esitleda nagu ma juba ütlesin, see töö ei ole olnud lihtne, mõnel kolleegil on olnud probleeme minu ja Ceceliga äh, koos dokumendile alla kirjutada ja nendele tegin ettepaneku äh, mustandile lisada muudatusettepanekuid. küll aga ütlen ära, et see Äh, projekt, milleni praegu oleme jõudnud, äh, sellel on erinevate fraktsioonide tugi olemas. Äh, kui me loodame selle dokumendiga kuhugi tõesti ka jõuda, me ei saa jääda ainult oma, me ei saa endale kindlaks jääda, vaid peame tegema teatavaid kompromisse. tänan teid oma kaasraportööre koostöö eest, ideede eest ja me peame tõesti olema äh, ambitsioonikad, kui me tahame selle teemaga kuhugi jõuda. lõpetuseks soovin teile kõigile häid pühi ja head aastavahetust. oleksin alguses pidanud juba mainima, et äh, viimast korda tegeleme raporti projektiga, jaanuaris seda juba esitletakse meile ja töö on olnud väga keeruline. Ähm, see dokument hõlmab äh, kogu ähm, rändeküsimust, see on väga terviklik dokument, seega see ei saanudki olla lihtne töö. Äh, küll aga täna on viimane arutlus, enne kui äh, raporti ettepanekut esitletakse, sest Siil, ähm, kaasraportöör, saab nüüd samuti sõna. suur tänu kolme töödokumenti viimistledes saame öelda, et ettevalmistustöö on tehtud ja Strasbourgis kaheksateistkümnendal jaanuaril projekti äh,, raporti projekti ka esitletakse. kui olete dokumente lugenud, siis näete, et need on väga üksikasjalikud. dokumentides käsitletakse minevikku, praegust olukorda ja ka sinna on kaasatud ka ekspertide arvamused. samuti sisaldavad need konkreetseid soovitusi me, nii meie kui variraportööride poolt. teksti osas ei olnud äh, lihtne kokku leppida, kuid kuna kõik osapooled soovisid kompromissile jõuda, siis see meil ka õnnetus, õnnestus. soovin tänada kolleegi Roberta Metsolat tema raske töö eest ja samuti tänaksin variraportööre, kes samuti panustasid äh, meie töösse. annaksin teile ülevaate kolmest dokumendist, äh, alustaksin äh, Dublin, lõpetaksin Dublini regulatsiooniga ja alustan Dublini regulatsioon, määrus ei ole suutnud oma eesmärke täita, mis puudutab äh, rahvusvahelist kaitset ja varjupaigasüsteemi parandamist. Ähm, inimesed ei tohiks äh, varjupaika otsides äh, valida kuskil mõne, mõne kaugema riigi vahel. kogu menetlus on väga kallis, puudub läbipaistvus kulude osas ja sageli on Ähm, rakendatakse eeskirju arbitraarselt. prioriteet seega on äh, pere, pere, peresidemete ja perede ühtsus, kuid isegi, kui see on prioriteet, siis äh, tegelikult äh, mängib väga suurt rolli ka ähm, sisenemisriik väga tähtis on vaadata teemat tervikuna, kuna sisenemispunkt äh, sõltub suuresti demokraat-, geograafiast ja inimkaubitsejatest ja seda ei tohiks võtta eeltingimusena. väga tähtis on määratleda peresuhted, äh, esmased peresuhted on äh, prioriteediks kui komisjon määrust, määruse läbi vaatab, siis tuleb ära määrata kitsaskohad ja, ja seada ambitsioonikad eesmärgid. me peame paremini jagama vastutust, meil on vaja süsteemi, mis austab austab äh, liikmesriikide väärtusi ja vastutust mm, meil võivad olla liikmesriikidele teatavad lävendid. Need lävendid tähendaksid seda, et äh, inimesi ei jagata ümber enne, kui ka teised liikmesriigid on oma lävendi täitnud. seega soovime vastuvõtutingimuste ühtlustamist, äh, menetluste ühtlustamist terves Euroopas just selleks, et äh, välistada inimeste liigset liikumist. komisjon peaks selle teemaga tegelema, kuna liiga paljud liikmesriigid ei ole rakendanud Euroopa Liidu ühtse varjupaigasüsteemi eeskirju oma siseriiklikus äh, seadusandluses. samuti sooviksin öelda mõne sõna ähm, majandusrändekanali, majanduslike, majandusrändajate sisenemiskanalite kohta ähm, peame rakendama Euroopa Liidu õigusraamistikku, see aga tähendab seda, et kolmandate riikide elanike, nendel elanikel on juurdepääs meie tööturule teatud tingimustel. Äh, meie töödokument sisaldab statistikat, mis näitab, et Euroopa Liidul on tõe, tõsiseid demograafilisi probleeme ja tõsiseid probleeme tööturul. meil on tarvis tööjõudu ning mitmes valdkonnas äh, kahaneb äh, tööhõive veelgi Eh, tööjõudu lihtsalt ei piisa, viiskümmend kuni seitsekümmend protsenti Euroopa Liidus töötavatest rändajatest ei saabu siia majandusrände tõttu, vaid teistel põhjustel. selge on see, et eh, praegune süsteem eh, on vigane ja probleemne. süsteem nimelt ei arvesta mingisugust terviklikku käsitlust ja üldist vajadust arvestada Euroopa Liidu tööturgu mainin nüüd ära peamised eh, eeskirjad, soovime, et liikmesriigid määraksid ära oma tööturu ehm, vastuvõtuvõime selleks, et Euroopa Liit saaks eh, välja töötada ehm, rännet käsitlevad reeglid, et eh, töö, tööturu olukorda parandada, samuti on vaja tingimusi, mis kehtiksid majandusrändajatele, et neil oleks juurdepääs endale sobivale tööle, oma kogemustele sobivale tööle. samuti on tarvis äh, vahendeid, millega lahendada Euroopa Liidu siseseid probleeme. Äh, mis puudutab sinist kaarti, siis äh, direktiivil ei õnnestu tööturu probleeme lahendada, tööjõu, tööjõu puudujäägi, tööjõu puudujääki arvestades äh, Euroopa Komisjon peab äh, kaotama vastuolud direktiivi, vabandust, äh, peab kaotama vastuolud liikmesriikide süsteemide vahel. loodame, et äh, direktiiv töötatakse ümber väga ambitsioonikalt, mis puudutab just eriti reguleerimisala. viimane töödokument, mis räägib piiride haldamisest ja viisapoliitikast, seoses Euroopa Komisjoni eesmärkidega rände tegevuskaval, siis äh, oleme täheldanud, et välis, välispiiride valve on seotud, seotud äh, rändeküsimustega, soovime, et välispiire kontrollitakse paremini just sellest aspektist, et äh, rändajate õigusi ka austataks vastavalt Euroopa ja, Euroopa õigusele ja rahvusvahelisele õigusele Äh, mis räägib äh, päästeoperats-, äh, mis puudutab päästeoperatsioone merel, siis meie viimane töödokument sisaldab rohkelt tehnilist andmed, tehnilisi andmeid, oleme keskendunud Frontexi ja teiste agentuuride tegevusele seoses viisasüsteemi ja Schengeni süsteemiga. meie soovitused äh, on kitsamad võrreldes teiste soovitustega ja mitte sellepärast, et me ei nõustunud sel teemal, vaid sellepärast, et peatselt otsustab äh, Euroopa Parlament äh, otseselt töödokumendi teatud sätete, näiteks viisaprotokolli üle komisjon on esitanud äh, ideid Euroopa rannikuvalve osas, kuid Euroopa Parlament ei ole jõudnud veel äh, oma arvamust esitada. hindame neid ettepanekuid äh, väga hoolikalt ja humanitaarviisad on meile väga südamelähedane teema ja seda tuleb ka viisakoodeksi läbivaatamise kontekstis arutleda kui kolmandate riikide kodanikud Euroopa Liitu tulevad, tuleb tagada, et nad jõuaksid siia ohutult. ma ei soovi liigselt venitada, soovin tänada kolleege, variraportööri ja sekretäriaati nende toetuse eest, suur tänu! aitäh, Cecil! kuna aeg on otsas, siis vaatan, kes on nimekirjas kõigepealt ja paneme siis nimekirja kinni. Helga Stevens äh,, Barbara kuuest, Ignacio Corra EFTD fraktsioonist, härra Vin- äh,, proua Winberg, Juan Fernando ja härra Coelho ja paneme siis kõnelejate nimekirja kinni, nii et tõesti ärge paluge rohkem sõna saada, sest me peame lõpetama pool seitse. kõigepealt variraportöörid ja härra Steven äh,, proua Stevens, palun ja kaks minutit, palun, kallid kolleegid, sest ma ei taha, et me ähm, ajast üle läheksime. okei okay,, tänki veel, voorzitter en kolleeg-. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu raportöörile informatsiooni eest, aga ma sain aru, et nad soovid, et, soovivad, et raportööri toetaks, raportööri toetaks võimalikult paljud fraktsioonid. kui seda tõesti soovitakse, seda suuremat toetust, siis peab hoolitsema ka selle eest, et kohe algusest peale oleks ka kõik fraktsioonid menetlusse kaasatud. sest meid kaasati alles menetluse lõpus, kui tekst oli tegelikult juba valmis kirjutatud ja see pole tegelikult mitte päris hea töömeetod ja see oleks kriitika siis meie fraktsiooni poolt me saime küll natukene siiski teksti parandada, aga mitte väga palju ette võtta, nii et meil on väga kahju, et ECR fraktsioon ei saanud kohe algusest peale panustada. siis ma tahtsin veel öelda, et mis puudutab EASO töödokumenti, siis äh, alguses mina esitasin mustandi, ma näen, et raportöörid on seda väga palju muutnud äh, äh tegelikult see ei ole kõige hullem, sest teatud äh, kohtades on nad tõesti väga palju seda dokumenti ka parandanud, sest nad on saanud korralikku informatsiooni. aga poliitika osas ma ei ole üldse nõus, tegemist on täiesti ebarealistliku ja rakendamatu dokumendiga ja mis äh, sekkub äh, rahvastiku ellu, siin on raportöörid teinud ettepaneku Dublinit reformida ja ümberpaigutamismeetmeid äh, kasutada ja seda ilma, et oleks räägitud välispiiride kaitsest. ilma, et me praegusel hetkel seda menetlust muudaks, ümberjaotamismenetlust äh, ja piiri kaitseks ei ole meil võimalik midagi teha. Merkel tegelikult pani käima rahvaste liikumise ja meie peame asüülitaotlejaid nüüd kogu Euroopas ümber paigutama. välisriigid jäävad, välispiirid jäävad lahti ja sotsiaalset äh, kindlustust ei ole võimalik tagada. parlamendi visiooniks peaks ju olema praeguse asüülikriisi äh, Äh, lahendamine, aga praegusel hetkel need ettepanekud ei ole minu riigi jaoks vastuvõetavad. Timothy Kirkhope äh, rääg-, tema vastutab ümberpaigutamise eest ja tema äh, juhib seda menetlust, jah, ümberpaigutamine küll, aga seal peavad olema väga selged reeglid ja sisserännet tuleb piirata tundub, et raportöörid tegelikult on juba eelnevalt kokku leppinud, milline peaks olema töö tulemus, aitäh! Okay, thank you, colleagues. We won't have interpretation after six. suur tänu, kolleegid, kaheksateist kolmkümmend tõlgid äh, peavad lahkuma, nii et äh, pärast seda meil tõlget ei ole, nii et palun pidage kõneajast kinni. Äh, Barbara Spinelli, sina pead alati kõneajast kinni, ma tean. tänu, esimees. kõigepealt suur tänu mõlemale kaasraportöörile suurepärase tehtud töö eest. Nad on väga hoolikalt oma tööd teinud, väga palju oma tähelepanu sellesse investeerinud, kuid mul on siiski mõningad lahtised otsad, mõningad küsimused ja paar kohta, mida sooviksin kritiseerida. tegemist on töödokumentidega, mis äh, teevad ülevaate hetkeolukorrast ja on mõningad äh, ettepanekud reformi kohta. mul on omalt poolt ka mõned soovitused, kõigepealt Frontex, piirivalve ja rannavalveamet uus Frontex, mis äh, saab sekkuda ilma liikmesriigi taotluseta, kuidas see toimib? kas äh, ameti direktor vastutab mõne parlamendi eest, teda ju ei valita, nii et äh, amet, äh, ametil on terve rida pädevusi, kuid vastutus samas on liikmesriikide õlgadel. nii et mis juhtub siis, kui Frontex sekkub kolmandates riikides ning inimõiguste kaitse pole tagatud? seda võiksin raportis mainida ning äh, siis äh, tõstataksin ka päästeoperatsioonide küsimuse. paistab, et komisjoni tegevuskavas ei ole päästeoperatsioonid prioriteetsel kohal, aga raportis, ma arvan, äh, tuleks seda kindlasti mainida. ja veel tõstataksin kolmandate riikide teema, iseäranis valmistab mulle muret hetkel Türgi. on selge, et me peame oma dokumentides välja ütlema, et äh, tehes äh, koostööd äh, käsikäes riigiga, kes süstemaatiliselt rikub inimõigusi, ei ole aktsepteeritav, suhted sellise riigiga tuleb lõpetada. suur tänu, proua Kaar-, härra Kaara, palun. Grazie, grazie presidente. Bene, io anche io ringrazio. suur tänu, esimees ka mina tahaksin tänada meie kaasraportööre. leian, et tegemist on suurepäraste töödokumentidega, iseärani, mis, mis puudutab seda töödokumenti, mis käsitleb Euroopa varjupaigaküsimuste tugiametit ja EASO-t. EASO dokumendiga ma olen täiesti, täielikult rahul, teiste dokumentidega olen pisut vähem rahul, rääkisin ka Barbara Spinelliga ning Barbara Spinelli juba rääkis siin mõningatest puudujääkidest mõningates valdkondades, mis ei ole niivõrd täpselt kirjeldatud nendes teistes dokumentides, aga mis puudutab EASO-t ja CAS dokumenti, siis äh, see on väga hea, need on väga head, ma, aga ma arvan, et me peame, me peame minema Dublini süsteemist äh, kaugemale, liikuma sellest edasi. me peame oma väljakutsete kõrgusel olema, ehkki oleme pisut juba maha jäänud, äh, kogu Euroopa Liit on löönud kõikuma selle tulemusena. aga tore on, kui meil on äh, keskne varjupaiga taotluste süsteem, see aitaks liikmesriikide survet leevendada ning aitaks ära hoida sekundaarseid liikumisi Euroopa Liidus. mis puudutab viisasid, siis tõstan pilgu ja näen, et härra Lopes Aguilar on samuti siin koosolekusaalis ja tema äh, töötab selle humanitaarviisade teema kallal, olen selle kontseptsiooniga läbinisti päri Äh, sooviksin rääkida pikemalt, aga paraku aega ei ole rohkem, nii et äh, ilusat pühade aega ning head uut aastat teile! ma tõesti vabandan, et aega ei ole, tegemist on nii üüratu äh, raportiga ja ajakava ei ole seda õiglaselt kohelnud. aga paraku nii see on, nii et lihtsalt tehkem oma tööd edasi. härra Lopes Agilar, palun palun kaks minutit, palun. kohe jõuame lõpuni. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka härra Corraole tehtud äh, kommentaari eest, just nimelt äh, sellest tahtsingi rääkida. mõlemaid kaasraportööri tuleb kiita, proua Metsolat ning proua Kienget ning nagu ma näen, selles raportis on selgelt äh, viidatud seaduspäraste rändeteed kanalite avamisele lõpuks ometi äh, varjupaigataotlejad, äh, humanitaarviisad ja nii edasi. mina olin äh, viisade ümbersõnastatud koodeksi raportöör ning üks sõnum, mida ma edastaksin praegu veel sõrgu vastu ajavatele fraktsioonidele, oleks, et humanitaarviisad tuleb kaasata, mitte ainult selleks, et artiklid üheksateist ja kakskümmend viis viisakoodeksist oleksid arvesse võetud, vaid ka selleks, et avada suurema, rohkem võimalusi, õiguspäraseid võimalusi neile, kes vajavad humanitaarõigusest lähtuvalt äh, abi ning võimalusi ning Euroopa Liit ning äh, kõik liikmesriigid on sellele humanitaarõigusele kõik oma allkirjad andnud. nii et äh, juhiksin mõlema raportööri ning kõikide fraktsioonide tähelepanu sellele, et me peame olema valmis toetama seda suurepärast asjakohast Äh, algatust, mis on seotud ka viisakoodeksi ümbersõnastamise protsessiga. härra Koelho, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin kõigepealt tänada ning õnnitleda kolleege Metsolat ning Kuenget äh, tehtud töö eest töödokument, mis käsitleb piiride haldamist ja viisapoliitikat, need kaks poliitikavaldkonda, iseäranis piisa, piiride haldamine näitavad, et, et tegelikult pole piisavalt tehtud selleks, et rändekriisi lahendada. mis on äh, piiride haldamisest üldsegi ka kasu, kui meil ei ole toimivat varjupaigasüsteemi ega koostööd kolmandate riikidega, meil on vaja holistlikku lähenemist, terviklikku strateegiat. piiridokument piiride haldamise kohta toob väga selgelt välja selle, et piiride haldamine tugineb kahele põhimõttele, ähm, mis on ka äh, Schengeni ala aluspõhimõteteks vastastikune usaldus ning jagatud vastutus. me peame äh, nendest põhimõtetest äh, lähtuma. Äh, Schengeni infosüsteem on samuti meie vastastikuse usalduse alussammas, nii nagu seda on ka Frontex, kes toetab riskianalüüside ja piiride halvamise küsimuses kõiki liikmesriike, kes on sattunud surve alla. seda silmas pidades peaksime vaatama, mida me siin Schengenist esile tõstame, sellest räägime homme hommikul põhjalikumalt, nii et täna põhjalikumalt sellest ei räägiks. tõhus äh, piiride haldamine ei ole mingi imerohi, aga kui me tahame, et Schengeni ala jääks terviklikuks ning kui me tahame, et me saaksime äh, ulatada abikäe kõigile nendele, kes äh, soovivad varjupaika, siis me peame paremini oma välispiire haldama mitte ainult, aga seda tuleb ka teha, meil rohkem kui kunagi vaja vastastikust äh, usaldust ning jagatud äh, vastutuse kandmist. ma tervitan Euroopa Piiri äh, ning Rannikuvalve Ühisametit, see osa strateegiast on, on tore ning raportöörid on kõiki neid elemente oma strateegias arvesse võtnud, selline peab meie töö olema ka tulevikus, kuid me ei tohi kohkuda tagasi juba olemasolevate meetmete ellurakendamise küsimuses suur tänu, Carlos ja proua Vender viimasena. suur tänu, härra esimees. mõned liikmesriigid on ainult transiidiriikideks, me rääkisime siin välisriikideks, välispiiririikidest ning äh, sõrmejälgi tuleb võtta neist, neilt, kes on üle neljateistaastased, kuid äh, Kreekas ning Itaalias nii ei ole. kui nad tahavad teha oma tööd nagu kord ja kohus, kuidas nad siis peaksid toime tulema kogu selle sisserändajate hulgaga, kas keegi on selle peale mõelnud? kaks kuni kolm miljonit äh, sisserändajat on meil oodata järgmisel aastal. kui me tahame ainult kiirikeskust kaudu lahendada ning siis hakata sisserändajaid kiiresti ümber paigutama teistesse liikmesriikidesse, siis äh, pra-, me ei ole suutnud isegi sada viitekümmet kaheksat tuhandet ümber paigutada, kuidas siis nende miljonitega lood on. ja mis äh, juhtub nende liikmesriikidega, kes on valmis suuremaid kvoote võtma ja kui mõned liikmesriigid ei ole valmis oma kvoote vastu võtma, mis siis saab? kas siis rakendatakse majanduslikke sanktsioone või mida, mis siis edasi saab, kas me oleme järgmiseks aastaks valmis? suur tänu. pöörduksin raportööride poole, tehke palun lühike kokkuvõte, proua Kuenge kõige, kõigepealt, aga tõesti väga lühidalt palun, sellepärast et me peame kümne minuti pärast otsad kokku võtma. suur tänu. tahan tänada kõiki kommentaaride ja küsimuste eest. kindlasti on meil kunagi võimalik sellest kõigest süviti äh, rääkida. mis puudutab Barbara küsimust äh, uue ameti ja Frontexi uute pädevustega seoses, siis päästeoperatsioonid on prioriteet ning äh, oluline osa välispiiride haldamisest millest saame rääkida nelja silma all, ma ei hakkaks siin rohkem venitama, nii et head uut aastat kõigile ning häid head pühade aega, Roberta, palun. suur tänu, Claude, aga mina tahaksin kogu südamest tänada siin variraportööri, tahaksin tänada Cecilli ning kõiki teisi, kes on aidanud kaasa sellele suurepärasele paberihunnikule, mis ma loodan lõpuks saab aluseks raportile, mida toetavad suurema osa fraktsioone. tahaksin tänada kõiki variraportööre selle eest, et nad on saatnud meile oma dokumendid, oma mõtted, oma kommentaarid, Helga Stevensi murede rahustuseks ütleksin, et mõningad küsimused, ähm, äh, mis temale muret valmistasid, on juba lahenduse leidnud teistes töödokumentides ning äh, raportis lõppkujul on äh, tema muret arvesse võetud ma ootan pikisilmi muudatusettepanekuid, ma eh, ei kahtle hetkekski, et neid eh, ettepanekuid tuleb arvukalt ning eh, siis töötame nagu kord ja kohus selleks, et koostada lõpptekst, mis läheb täiskogu ette ning loodame võimalikult laiapõhjalist toetust. suur tänu mõlemale raportöörile, et teie ülesanne pole kergete kirjast ning proua Spinelli küsimus näitas, suurepäraselt, et, et samal ajal, kui tehakse seda terviklikku raportit, esitab nõukogu uusi ettepanekuid, mis ei ole veel kirjagi pandud, nii et raportis on mitmeid väljakutseid, nii et poliitilise üksmeele saavutamine äh, ei, ei ole mitte ainus väljakutse äh, ja seda tingimustes, kus üksikasjade äh, määr on niivõrd üüratu, et võiks seda nimetada enneolematuks ja suur tänu tõesti raportööridele ning ootame kaheksateistkümnendal kuupäeval võimalust äh, raporti projektiga tutvuda, siis on meil äh, lõppteksti esialgne versioon olemas äh, ja me saame paremini oma tööd teha. suur tänu kõigile liikmetele, kes tänases töös on osalenud ning oma ettepanekuid esitanud. kohtume siis kaheksateistkümnendal ning äh, kohtume teiega homme kell üheksa. Nendele, kes ei tule ka homme kohale, äh, ilusat jõulupühi, see aga ärge kasutage seda jõulusoovi nüüd ettekäändena mitte tulla, ma ei tahaks ennast homme üksikuna tunda. aitäh, homme kell üheksa kohtume.